Bien, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun võtke kohad sisse. me alustame oma istungit. meil on päevakord üsna pinev kui kellelgi midagi öelda ei ole, eelmiste koosolekute protokollide kohta, siis äh, võib öelda, et ka need on kinnitatud. ning äh, et tahaksin minna kohe arutelu juurde. see on meie allkomisjoni raport, äh, mis puudutab Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslik baasi. ning härra Kaller on meil raportööriks seda teemat on arutatud tippkohtumise ajal aasta lõpus ning selle aasta detsembri ülemkogu näeb ka seda ette, et me hakkame ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika nähtavust paremaks muutma ning võtame arvesse ka Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi. seega oleks äärmiselt kohane, kui me korraldaksime siin arutelu meie kolleegidega ITRE-st. Mikael, palun, sõna on sulle. kallid äh, kolleegid te kindlasti teate, et äh, detsembri tippkohtumise ettevalmistustööd juba käivad ning me ootame kaitsekomisjoni töö tulemusi. komisjonist äh, tuleb meile ka teatis selle kohta. see on selline ajutine teatis ning lõpuks siis tuleb ka lõplik, kuid ettevalmistustööde käigus mõistagi peame ka meie oma panuse andma, igalühel on oma roll. me peame tagama seda, et ka Euroopa kodanike häält võetaks kuulda, mis puudutab tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi ja, ja ÜVJ ÜJKP-d, siis me ei tohi kõike jätta valitsuste asu-, arutada ja otsustada, me peame niimoodi tegema, et ähm, kaitseministrid äh, võtaksid endale uued ülesanded, äh, läheksid edasi ning kaitsepoliitikas on äärmiselt oluline tehnoloogilise baasi ja tööstusbaasi tagamine. mõistagi on äärmiselt tähtis ka see, et kaitse poliitika baasiks oleksid meil äh, pädevused ja võimekused, mida toetaks ka finantsbaas, et meil oleksid piisavad rahastusvahendid. see annaks meile võimaluse sidususeks ning mõistagi peame me juba eelnevatel ähm, tippkohtumistel paika pandud äh, eesmärgid täitma ja neid mitte silmist äh, laskma mõistagi teeme praegu väga palju jõupingutusi selleks, et äh, relvastus äh, teemadega edasi minna Saksamaa, Hispaania ja, ja teiste äh, riikide sõnavõtud, millega pandi baas kahe tuhandendal aastal tööstusbaasile ning sellega üritati tugevdada Euroopa Liidu kaitse ja julgeoleku, kaitse ja julgeolekupoliitikat ning kahe tuhande seitsmendal aastal võeti äh, kaitsetegevuskava vastu, strateegia ning selline mitmepoolne strateegia sellisel kujul, nagu ta praegu on, me ootame praegu ka rakendusmäärust, kuid meie ühise töö kaudu üritame me teha nii, et paneme paika, millised on need tugevad punktid ja millised on meie uued sammud, mis on vajalikud selleks, et edasi minna, selleks, et kõiki osapooli ehm, kaasata. kõik peavad rohkem panustama vaatame nüüd, mis toimub nõudluse poole pealt. kuni siiamaani kakskümmend seitse, varsti kakskümmend kaheksa valitsust on siiamaani töötanud koordineerimata, eriti mis puudutab eelarvet ning äh, seda Euroopa poliitikate raamis. seega on äärmiselt oluline panna paika, millised on need puudujäägid, millega peavad tegelema liikmesriigid me peame vaatama üle kõik, tegema inventuuri, milline on praegune olukord, me peame täpsustama seda, mida peab tegema. Need vastused tuleb anda kindlasti ühtses raamistikus Euroopa kaitse, välis- ja kaitsepoliitika jaoks ning äh, loomulikult äh, sõjaväelised pädevused äh, tuleb sellega vastavusse viia meie pädevuste ülesehitamise protsessis peavad äh, liikmesriigid järgima vastavaid samme. esiteks äh, suured väljakutsed äh, harmoneerimise alal, pädevuste sünkroniseerimine ning pädevuste ülesehitamine vastavalt vajadustele ja lõpuks süsteemsed parendused ning ühtsete pädevuste kooskasutus erinevad äh, relvastusskeemid aitavad multilateraalselt äh, paremini vastata väljakutsetele, aga parendavad ka liikmesriikide üksikuid profiile. standardiseerimine ning sertifitseerimine liikmesriikides on samuti väga oluline. tahaksin siin äh, nimetada siin raadioid, mida tarkvara teel juhitakse ning Euroopa Liit on selles osas olnud äh, globaalseks juhtmootoriks ning äh, äh, rahvusvahelise standardi ülesseadjaks. rahvusvaheliste standardite järgimine on oluline ja sertifitseerimisprotsessis tähendab see seda, et liikmesriigid peavad nii oma kaitseagentuuride kui ka komisjoniga jõudma ühtmeelele selleks, et sertifitseerimisprotsessi lihtsustada ning et Euroopa standardi pikaajalist lihtsustust äh, silmas pidada. Äh, selles äh, valguses võiks näha ka dubleerimist NATO standardiga Stanakiga. mind muidugi huvitab, kus kohas siis täpsemalt olid NATO standardid siis, kui Malil oli vaja toetada Prantsuse missiooni äh, küttelennukitega Saksamaa poole pealt. nii et see, et äh, Euroopa Liidu standardid dubleerivad NATO standardid, äh, ei ole õige, sellepärast et NATO standard on väga lai, aga Euroopa Liidu standard tähendab väiksemat ja detailsemat koostoimimist missioonid Afganistanis ja Liibüas näitasid, kui oluline on tarnekindlus minu arust peaks äh, tarnekindluse all pidama silmas äh, nii äh, rahvusvahelist konteksti kui Euroopa konteksti, aga neid tuleb üksteisest eristada. Euroopa Liidu ühisrahatsoonis usaldavad euroala riigid üksteist väga, aga kaitsevaldkonnas tundub, et sellist usaldust ei ole. eriti siis, kui me vaatame, et Euroopa Liidu sisest relvastuseksporti oleks vaja tõhustada Euroopa-sisest äh, tarnekindlust praegu tagada ei saa. mikspärast liikmesriigid ei peaks äh, lubama üksteisele Euroopa-sisest äh, kaitsetoodete omavahelist vahetust üldise ekspordigarantii raames? ehk oleks võimalik siin nõuda ka strukturaal, struktuurset koostööd, nii et koostöö erinevate euroala või Schengeni ala riikide vahel oleks tõhusam veel üks äh, fookus, äh, mis minu raportis on esile toodud, on just äh, baastehnoloogiate arendamine. komisjoni teatises rõhutatakse seda, et Euroopa baastehnoloogiate olulist strateegiat oleks vaja hakata rakendama aastast kaks tuhat neliteist juunist. selles valguses on oluline kindlasti ka julgeoleku ja kaitse sektoritele seda rakendada oluline on kutsuda komisjoni üles eh, piiramatut eh, ligipääsu eh, komisjoni tuleb üles kutsuda selleks, et tsiviilset ja sõjalist strateegiat tuleks luua, mis võimaldab kaitsepädevuste ühist kasutamist ning neid peaks ühenduse tasemel nägema kriitiliste pädevustena näiteks äh, kriitilise kosmosetehnoloogia osas äh, võib öelda, et äh, Euroopal on olemas mikro- ja nanoelektroonilised pädevused, mida selles sektoris tuleks kindlasti tugevdada. teadus- ja arendustegevus on üks valdkond minu raportis samuti. Erinevad teadusraamprogrammid aitavad siin oluliselt kaasa. kõigepealt on vaja kindlasti tsiviilkasutuseks ja sõjaliseks kasutuseks ette nähtud kompromisside kokkuleppimine erinevate sõjaliste missioonide raames. komisjoni esimesed ettepanekud äh, viitavad sellele, et äh, me peaksime ette valmistama Euroopa Liidu kaitseuuringute ühtset alust. Äh, ma tervitan seda arengut ning mul on väga hea meel, kui selle ettevalmistatavate meetme saavutab ka järgmisest finantsraamistikust vajaliku finantstoe Euroopa Parlament ja Nõukogu võttis kahe tuhande üheksandal aastal vastu kaitsepakti ning äh, siin äh, kaitsesektoris äh, taheti ka laiendada kaitsetööstust ühisturul artikkel kolmsada nelikümmend kuus järgi on võimalik seda rakendada, aga nüüd sõltub muidugi ka sellest, kas riiklikud kaitseagentuurid Äh, võtavad selle üle kui reegli. meil on vaja igal juhul mõttemallide muutust. rahvusvaheline, äh, rahvuslikud äh, ka-, kaitsefaktorid, mis läbi erinevate meetmete võetakse, see rikub kogukonna ühtset harmoneerimist ma arvan, et kui me suudaksime kõikides nendes punktides kokku leppida, siis oleks meil väga hea relvastusbaasi võimekus äh, Euroopas, me suudaksime seda ka täita ning sellisel juhul saaksime me ka äh, suured äh, hanked ära jätta väljastpoolt Euroopast, sellepärast et koostalitusvõime, mis selliste kaubavahetustega tekib, ei, ei aita kindlasti see Euroopa tasandil koostöötalitusele kaasa aitäh, Mikael, nende esimeste selgituste eest. sinu sissejuhatus oli väga üksikasjalik ja selge. meil väga palju aega ei ole selleks, et tegeleda praegu selle päevakorrapunktiga täna ning seega ei ole ka dokumente teile laiali jagatud, seega ma loodan, et arutelu läheb väga kiiresti äh, kolleeg Oti, palun, kes on ITRE komisjoni esindaja, kas ta soovib midagi lisada? pärast on meil mõningad variraportöörid, kes soomiti, samuti soovivad sõna. aitäh, teen väga lühidalt. ITRE komisjoni nimel tahaksin kõigepealt tänada teie komisjoni selle eest, et te võtsite vastu äh, selle kutse töötada koos äh, vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend. Äh, tunnen härra Kaalerit juba väga ammu ja hindan teda väga kõrgelt ning äh, me peame seda koostööd organiseerima väga hästi, see koordineerimine puudutab erinevaid pädevusi meie kahe komisjoni puhul ning vaatame siis, mida saab ka ITRE komisjon enda poolt anda, pidades alati silmas detsembrikuu ülemkogu ja ärgem unustagem, et liikmesriikide eelarved on praegu äh, piirangute all, siin on väga palju probleeme, eriti tööstusega ja relvastusega ja teadusuuringutega seoses. on ka võimalus äh, teha Euroopa Liidu, Liidus rohkem koostööd. meil on siin väga palju liikmesriike, kes on äh, valmis edasi minema ning võib-olla siis koos äh, eri liikmesriikide saadikutega on võimalik näha, vaadata, mis on saanud Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahelisest kokkuleppest. meil on olnud kaks lepingut, üks sõjaliste jõudude relvastamine ning teine tööstusprojektide ja tehnoloogia jaoks. me panime paika kümme prioriteeti, satelliit, äh, teabe esit-, esitamine, droonid äh, ja muud äh, programmid, terroristlikud aktid ja nii edasi meil on väga palju selliseid tegevusi, kus on ka, kus on tegelikult kahepoolse mõõtmega tegemist ning nagu härra Kaaler ütles, siin võimalusi koostööd teha on väga palju. mul on väga hea meel teiega koos töötada, ma üritan anda endast parima, et tulla välja parimate ettepanekutega, teha kõike siin parlamendis, siis pärast saadame seda ka liikmesriikide juhtidele. aitäh! Jean-Pierre härra Nikolai, palun. Euh, proua saadik ütleb, ta räägib rumeenia keeles. härra Kaaleri töö viib selleni, et me töötame välja ühe väga tõhusa poliitilise seisukoha. siin on mõningad küsimused tulemus sõltub ilmselt väga mitmest faktorist, sellest, mis meil praegu käes on ja see, mida me soovime saavutada. paraku aga selleks, et äh, ehitada tugev alus tehnoloogia ja kaitse jaoks Euroopas, on meil vaja poliitilist tahet. ning vaadates seda, mis praegu toimub, ähm, võib täheldada, et äh, meie väikesed saavutused toimuvad ainult äh, riikide tasandil, mitte ka Euroopa Liidu tasandil poliitilises mõttes peab ütlema, et äh, siin on väga suured lõhed äh, selle vahel, mis äh, toimub Euroopa ühispoliitika nägemuses, me oleme pannud paika institutsioonid, meil on Lissaboni leping, mis annab meile pädevusi rohkem, meil on Euroopa Komisjon, kes peaks rohkem tegema, kuid kõik need reeglid on sellised, mida ei järgita ning nendel ei ole suurt poliitilist mõju, kuid riiklikul tasandul, tasandil on seda kõike ka näha, et asjad toimivad. me peame meeles pidama seda, et liikmesriigid eelistavad siiamaani partnerlussuhteid ja koostöösuhteid kaitsetööstuses sõlmida kahepoolsete ja mitmepoolsete lepingute kaudu. meil on erinevad ettevõtted ja agentuurid, kes selle töö ära teevad minu seisukoht on selline, et see ei saa olla ühtse Euroopa poliitika tulevik. me peame üritama looma rohkemat kui reegleid ja institutsioone siin Brüsselis, me peame looma selliseid reegleid, mida liikmesriigid ka rakendaksid. kui me tahame rohkem Euroopa ühist poliitikat, siis me peame kasutama neid instrumente, mis meie käsutuses juba on. minu suurimaks mureks on see, et me peaksime andma rohkem pädevusi Euroopa Kaitseagentuurile ning me ei saa arvata, et reeglid annavad meile suurema vastavuse standarditega nii et me saaksime ühise eh, tootmisühiku. kuna eelarved on vähenenud, siis on täiesti võimalik, et me peame panema põhirõhu investeeringutele, isegi kui me räägime kahesuguse kasutusega eh, aspektidest. me peame eh, panema paika koostalitusvõime reeglid ning samuti sellise standardid tegema seda läbi ühise majanduspoliitika, peame me veenma liikmesriike, et nad ostaksid et nad ei ostaks kolmandatest riikidest seadmeid, see on ainukene moodus, mismoodi me saame luua ühtse tehnoloogilise baasi tegemist on projektiga, mis äh, kestab vähemalt äh, kümme aastat ning võib-olla isegi rohkem, kuid, äh, kuid mulle tundub, et meie võima-, vi-, peamised vahendid on see, et me leiame ühised vahendid Euroopa Kaitseagentuuri alusel me ootame raporti valmissaamist, see saab olema palju huvitavam ja palju üksikasjalikum kui see, millest täna meile rääkis härra Kaaler ning me üritame leida kompromissi ning samuti üritame jõuda sellise visioonini, mis oleks ähm, vähem abstraktne, aitäh. aitäh, kolleeg Tsamke, palun. aitäh, tegemist on praegu esimese aruteluga antud teemal. mina tahaksin tuletada meelde seda, mis on siin juba enne öeldud siin on mõningad punktid, mida tuleks rõhutada ning alustan esimesest küsimusest. nimelt sellest, kui me räägime tööstusest ja tehnoloogiast, tegemist on sellega, et me peame teadma, millised on Euroopa Liidu prioriteedid. mina usun, et et Euroopa Liidu eelarve kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mis paraku on äh, madal või väikene, see peab katma väga palju erinevaid vajadusi ning äh, tegelikult oleks vaja rahastamist suurendada tehnoloogiaga seotud küsimuste puhul. ma ei tea täpselt numbreid, kuid kui ma hästi mm, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis äh, eelarve oleme me äh, kasutanud ära siiamaani ligi kaheksakümmend miljardit eurot siis selle eelneva eelarveperioodi jooksul. ning äh, siin on väga suur muutus võrreldes meie tuleva eelarveperioodiga. ning see seab meie ette põhiküsimuse nimelt Euroopa Liidu fondid ja rahastamisvahendid, kas need lähevad ainult selleks, et äh, tsiviilteadusuuringuid äh, rahastada? ehk on äh, võimalus, et me saame kasutada ikkagi rohkem üle neljakümne miljardi, miljardi euro tehnoloogiates, militaartehnoloogiatesse, äkki see võimalus on ka olemas. me teame siin komisjonis, et see, mida öö, militaaralal saavutatakse, see lõpuks jõuab ikkagi tsiviilvaldkonda. ning sellised uuringud ja rahastamisvahendid uuringutesse peavad minema selleks, et meie kaitse tõhusust parandada. kas nüüd need rahastusvahendid tulevad Euroopa Kaitseagentuurist või tulevad liikmesriikidelt, vahet meil tegelikult või meil valikut tegelikult ei ole me peame läbi viima teadus, ühiseid teadusuuringuid, sest meie esimeseks mureks on siiski see, et mitte kõik liikmesriigid ei äh, kasuta rahasid täpselt samal moel üle kogu Euroopa mõningatel puhkudel on äh, see kaks protsenti SKP-st, kuid äh, rahastamisvahendite vähenemise ajal äh, ka siis kahanevad võimalused tehnoloogiat arendada, me kulutame aina vähem ning seega me loome sellise suure distantsi võrreldes või tekib suur vahe Ameerika Ühendriikidega ning selliste riikidega ka nagu Hiina seega me peame seda selgelt ja kõva häälega välja ütlema, et äh, eelarve äh, kärpimise ohvriks äh, on tehnoloogia ja meie tehnoloogiline pädevus ja võimekus. seega me peame olema tähelepanelikult eelarve haldamise ja juhtimise äh, Äh, puhul, sest äh, siinkohal võib see pöörduda Euroopa Liidu vastu. on mõningad programmid, ma tuletan teile meelde, nagu näiteks äh, sõjalennukite puhul, siin on väga palju kärpeid tehtud. Need, mis on to-, to-, toodetud Euroopa Liidus, on palju kallimad kui mujal toodetud, aitäh! suur tänu, härra esimees. see on väga oluline raport. ja ma arvan, et äh, probleem on selles, et äh, äh, kaks aastakümmet praktiliselt ei ole juba mitte midagi juhtunud. küsimus on, et kas on olemas Euroopa ühtne kaitse ja tööstusbaas või on meil lihtsalt erinevate liikmesriikide põhine tehnoloogiline baas. ma arvan, et kaitsetööstus Euroopast iseloomustab ebatõhusus, liigsed võimekused, korruptsioon ning väga kitsas liikmesriiklik arusaamine asjadest. koostöö napib ja paljud ühtse välis- ja julgeolekupoliitika lõhed eksisteerivad ja NATO-ga dubleerimist on ka. ma arvan, et oluline on see, et me ei näeks seda äh, Äh, kogu programmi Ameerika Ühendriikidega võidujooksu näol. meil on vaja teha selgeks, millised on meie parimad võimekused ja teadmusalad selleks, et me saaksime teha Euroopa üles äh, koostööd ja mitte ei arendaks iga liikmesriik ise oma kaitsetehnoloogiat välja. roheliste jaoks on väga oluline see, et oleksid väga äh, kaugeleulatuvad struktuursed muutused ning et eh, Euroopa Liidu raha leiaks ka investeeringud selles sektoris. Madame Lösing. proua Lösing. Ja Herr Gala hat in seinen einführenden Wort äh, härra Kaaler ütles oma sissejuhatavates sõnavõtus juba, millised on meie eesmärgid, äh, järgnevad kolleegid ütlesid, kuidas sinna eesmärkideni jõuda äh, mina tahaksin oma esimese märkuse just kohe sellesama seisukohaga siduda kui sellised kaitsesektori ümberstruktureerimisprotsessid alguse saavad ning kui Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline tööstuslik baas saab tugevdatud, siis kes seda protsessi hakkab juhtima? proua Koppa, proua Nikolai rääkis Kaitseagentuurist, kas peaks siis Kaitseagentuur olema see, kes Euroopa üleselt seda baasi hakkab äh, juhtima või peaks olema see siiski komisjon? kui see protsess kulgeb läbi komisjoni, oleks minu küsimus, et äh, kuidas näeb äh, raportöör sellisel juhul äh, parlamentaarse kontrolli ülesannet, kuidas see välja näeks? siis erinevad kõnelejad rääkisid ka rahastamisest. tõepoolest küsimus selle kohta, kuidas ja millistes kogustes Euroopa Liidu eelarvest peaks tulema raha selleks, et äh, kaitse- ja tööstuslikku baasi saaks arendada? või siis millises ulatuses peaks teadus- ja arendustegevusse investeerima? minu arust artikkel nelikümmend üks lõige kaks Euroopa Liidu toimimise lepingust, kui mina seda tõlgendan, siis mulle tundub, et eh, tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arendamine Euroopa Liidu eelarvest ei ole võimalik selle järgi. mida arvab raportöö sellest? ja võib-olla huvitaks mind ka kolleegide positsioon. Euh, suur tänu praegu paneme kõnelejate nimekirja kinni, sellepärast et äh, see on alles sissejuhatav arutelu, aga Michel, teil on sõna, kui soovite midagi lisada. suur tänu äh, sel-, kõikide arvamuste eest. mul on väga hea meel, et saame teha koostööd tööstuskomisjoniga ning loomulikult kõikide kolleegidega. üksikud aspektid, mida juba nimetati, siin hulgas ka koostalitusvõime on kindlasti üks väga ilmselge asi, mille kallal me peame tööd tegema ning see räägib kindlasti ka selle kasuks, et me otsime ühtseid aluseid, ühtset baasi ning et me peaksime selle ühtse baasi leidma ikkagi pigem Euroopas kui selle piiride taga. eesmärk on kindlasti ka vältida igasugust raiskamist, nagu kolleegid sellele viitasid. meie eesmärk peab olema ka see, et ühtne panustamine võimaldab kõigil raha säästa ning et koostöö talitusvõimet ka niimoodi tagataks. ning me peaksime tulevikus aina napimaid ressursse ikkagi kasutama tõhusama vahendite kasutamise jaoks. roheliste küsimus oli, millised on peamised äh, koostööpädevused ma arvan, et meie jaoks on otsustav küsimus see, kas me oleme täna sellises olukorras, et me suudame tarnekindlust nende poliitikate jaoks, mida me oleme otsustanud vastu võtta, ka tagada. mida me tahame Euroopa Liiduna ja mida me teeme koos Euroopa Liiduna, milliseid missioone me ette võtame ning kas nende missioonide jaoks suudame me tagada tarnekindluse omaenda kaitsejõudude ja kaitsesektori baasil kui me peame tõepoolest pikalt äh, oma vahenditega hakkama saada, saama, siis ma ei ole kindel, kas me saame ikkagi oma tootmisega hakkama, siis võib ju keskkond täiesti olla muutunud. nii et äh, kui me tahame neid tsiviilseid ja sõjalisi missioone ikkagi läbi viia, mida me oleme koos vastu võtnud, siis on meil vaja selle jaoks äh, kaitsesektori tooteid, neid toota või kuskilt hankida kes seda protsessi peaks juhtima, ma arvan, et see on tööülesannete õige jagamise äh, küsimus. ühisturu oluline aspekt on muidugi sertifikaatide väljaandmine, sellega peaks tegelema komisjon, aga ma arvan, et ümberstruktureerimise protsessid on peamiselt ikkagi Euroopa Kaitseagentuuri pädevuses, sellepärast et seal on otseselt liikmesriigid ka kohal ja ilma Euroopa Kaitseagentuurita sellist äh, asja lahendatud ei saa. ühest küljest on jah, Euroopa Kaitseagentuuril koordineerimisülesanne, aga see tähendab ka liikmesriikide vahelist koordineerimist ja selle jaoks on ilmselt Euroopa Kaitseagentuurist õige institutsioon. õiguslik äh, alus, mis on meil olemas ka teadus-arendustegevuses, äh, mis puudutab kahese kasutusega tooteid, ma arvan, et äh, mina tõlgendan õiguslikku alust niimoodi, et me saame seda ikkagi rahastada me võime ju tegelikult põhimõtteliselt äh, hoopis teistsugust poliitikat siin ellu viima aluslepingute järgi ja põhimõtteliselt äh, kõike seda, mis meie eesmärki kannab, tohime me ka siis ellu viia ja niimoodi ka lepingut tõlgendada. Jean-Pierre Audi. Jean-Pierre Audi. J'ai oublié de vous dire äh, ma tahtsin veel lisada, ma unustasin ennem öelda, et me tegelikult räägime ka kosmoseprogrammidest Galileos mis on väga oluline Euroopa projekt ja selles osas tahame me kindlasti olla Ameerika Ühendriikidest sõltumatud. Ehm, me saame siin sõjalisi äh, installatsioone kasutada nagu GMS või Copernicus. Äh, ma kuulasin väga hoolega ka seda, mida kolleegid teistest fraktsioonidest äh, siin ütlesid ja tundub, et kõik näitab meile seda suunda, et äh, see raportöör, raport on väga oluline ja mul on väga hea meel, et ma saan härra Kaaleriga koostööd teha. suur tänu, aitäh! Äh, suvel saab äh, teil olema palju tegemist, sellepärast et tegemist oli ju esimese arvamuste vahetusega ning seitsmeteistkümnendal septembril tuleb ette kanda Äh, kõik see teema on ju väga aktuaalne, nagu öeldud, ka nõukogu juures on see nii. ning seetõttu on ju ainult äh, mõistlik, et parlamendil oleks konsolideeritud äh, positsioon ja see kõik peab veel juhtuma aasta lõpu eel, nii et sügisel. nii et see osa meie koosolekust on lõppenud, läheme edasi järgmise osa juurde järgmise osa sisulisem pool on ilmselt natukene originaalsem, aga kindlasti täpselt sama huvitav kui see arvamuste vahetus, mis meil just äsja oli. Äh, ma tegelikult äh, soovisin seda, et äh, me kutsume siia täna erinevad esindajad Euroopa Rahvusvaheliste Suhete Instituudist. sellel instituudil tuli välja Äh, kaitse ja julgeoleku valge raamatu ettepanek. ja ma arvan, et äh, te olete igal juhul ära teeninud praegu selle, et meie ala, allkomisjonina selle algatuse üle võtaksime. meie allkomisjon on juba päris pikka aega öelnud, et äh, me püüame igal oma aastaaruandel rõhutada seda, et julgeolekut ja kaitset käsitlevat valget raamatut on vaja. minu eelkäija härra von Voogau esitas ka selleteemalise ettepaneku. mina ise muidugi pean tunnistama, et ma alati ei ole olnud väga suur sellise dokumendi eeskõneleja, kuna ma näen praktilisi raskusi liikmesriikide vahel, Euroopa institutsioonide vahel ning ka erinevate prioriteetide vahel, milles siis tuleb kokku leppida ja sellepärast olin ma veidikene kõhklev, aga mandaadi jooksul on mulle selgeks saanud, et minu eelkäijal oli täielik õigus. ja et on õige see, et me püüame töötada välja strateegilise metodoloogia, sellepärast et kui parlament seda ei tee, kes siis veel? igal aastal püüame me viidata sellele ja alati oleme ka suure enamusega selle poolt et kutsuda siia teadlasi äh, ja akadeemikuid, kellel on väga laiabaasiline kogemuste põhi ning äh, si-, sel aastal on meil eriti vedanud, äh, sellepärast et äh, me muidugi ei oota, et detsembris tuleks nõukogu liikmed kokku selleks, et selleks, et Euroopa Liidu julgeolekut ja kaitset käsitleva valge raamatu osas kokku leppida, me peame igal juhul kok-, aru saama ja pidama silmas, et enne ülemkogu kohtumist detsembris äh, oleks meie strateegia juba juured alla võtnud. Äh, Euroopa tasandi ja liikmesriikide tasandi organisatsioonidega kohtumisel oleme me juba selgeks teinud, kuivõrd raske on ühisele alusele jõudmine, sellepärast et kõikidel osapooltel on oma erinev strateegiline visioon ning ka kahe tuhande kolmandal aastal tehti väga palju juba tõhusat tööd, kahe tuhande kaheksandal aastal vaadati see jälle uuesti üle ja ma arvan, et äh, tasub neid strateegilisi äh, põhimõtteid siiski veel üle vaadata, kuna meie strateegiline keskkond on nende aastate jooksul lihtsalt niivõrd muutunud. aga kui see akuutne vajadus on olemas, siis on ka poliitilisel ta tasandil tegelikult veidi äh, skepsist äh, siin äh, tekivad liikmesriikide vahelised pinged, äh, ei julgeta eriti seda teemat avada. ja seetõttu on mõistlik, et me räägiksime sellest valgest raamatust, aga me ei räägi siin kindlasti mingisugustest ohtude tuvastamisest või uute rahvusvaheliste osaliste kindlaksmääramisest, aga ka Euroopa pädevustest ja huvidest ning äh, seetõttu on see väga põhimõtteline uus strateegiline eh, ettepanek. tahaksin tervitada siin meie külalisi Euroopa Rahvusvaheliste Suhete Instituudist, päris palju on neid inimesi. Eh, üks nendest kõnelejatest jõuab siia veidi hiljem. ja ma teeksin ettepaneku, et läheme järgmises eh, järjekorras edasi pro-, äh, professor Seminatore, kes on Euroopa Rahvusvaheliste Suhete Instituudi president, saaks kõigepealt sõna. tema on üks peainimesi selle valge raamatu ettepaneku algatuse osas ja ta saaks ehk meile anda ülevaate asjade tänasest seisust, kuhu on jõutud. edasi kuulame ära kindral Delaria kes teab ilmselt rohkem detailsematest programmidest ja võimekustest ning ka sellest, kui palju on vaja teha jõupingutusi veel praegu Euroopa Liidu tasandil. edasi suursaadik Morell, kes äh, väga sageli käib äh, sellistel üritustel, aga siin on tema ülesanne teistsugune, ta on Kesk-Aasia ja Gruusia konflikti eriesindaja ja härra suursaadik Pitelis jõuab lõpuks ka siia, kes on diplomaatiline nõustaja äh, ja oli seda Äh, Saksamaa kantsler kooli ajal. ja sellega siis lõpetamegi äh, meie arvamuste vahetuse. nii et äh, väga tugevate panelistidega arutelu, aga kindlasti arutelu, mis on vajalik, eriti kui me peame ülemkogu kohtumist aasta lõpus silmas, avalik diskussioon on igal juhul vajalik. nii, aga nüüd olen juba aega raisanud piisavalt, härra Seminatoor, teil on sõna mesdames et messieurs les parlementaires la cellule de réflexion stratégique härra esimees strateegiline mõttekoda on esitanud oma soovitused valgele raamatule Euroopa julgeolekut ja kaitset käsitlevale raamatule. Need kuusteist, kes siia panustasid, selgitavad äh, viiteid, institutsioonilisi äh, aspekte ning üldiseid tagajärgi. miks valge raamat, sest äh, meil on vajadus vaadata, millised on Euroopa Liidu ootused ja tõsta teadlikkust sellest, mis on kaalul on mitmeid äh, sõjalisi küsimusi, mida peab arutama kaitsepoliitika osana. Äh, sellele valgel raamatul on mitmepolaarne lähenemine eesmärgiks on kontinendi strateegiline sõltumatus arvestades, kuidas on suurenemas Aasia mõju ning kuidas üldiselt on maailm destabiliseerumas ning üha rohkem natsionalistlik. see dokument äh, peab silmas äh, rahv-, sisepoliitilist konteksti, rahvusvahelist olukorda ning äh, julgeolekukeskkonda. Need on väljakutsed, väljakutsed, millega me peame tegelema tihtipeale on erinevad arvamused erinevates riikides. Äh, meil on üha suurenevad äh, riskid tänu globaliseerumisele. valge raamat rõhutab ka vajadust äh, taasalustada liit, seega et me saaksime ka küberjulgeoleku valdkonnas ohtudega toime tulla. me oleme välja pakkunud üldise Euroopa strateegia kul-. tohutu äh, su, suur uus strateegia on välja pakutud. daamid ja härrad, teile esitatud tekst on kokkuvõte, see üritab äh, kokku tuua riiklikud Euroopa rahvusvahelised huvid, eesmärgiks on selgitada ambitsioone, äh, vahendeid, Euroopa Liidu poliitilist tahet, me oleme viidanud siin ühenduse ühtsusele ning äh, olemasolevale institutsioonilisele struktuurile. eesmärgiks on ka pöörata tähelepanu tehnoloogilisele küberlõhele, mis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel on laienemas, see on laienemas ka Pekingi ja Washingtoni vahel. nii et need ongi ideed, mis on selle valge raamatu taga kui Euroopa ei võta vastu mitmepolaarset strateegiat, kui ei suudeta äh, rakendada ülemaailmset diplomaatiat, kui nende küsimustega ei tegeleta erinevatel institutsioonilistel tasemetel, siis kahekümne esimesel sajandil muutub Euroopa marginaalseks kui meil ei ole poliitiliste sõjaliste asjade revolutsiooni, siis kaob Euroopa kaardilt, ta ei ole enam üks peamisi tegijaid. seega on multipolaarne strateegia ilmselge. see on eeltingimuseks igasugusele progressile me peame eh, leidma selle tegevusüksuse diplomaatia ja kaitse vahel mitmepolaarset äh, äh, soetes me peame ühendama kaks poolkera vahel ja me peame vähendama regionaalselt valitsematust, eriti nendes piirkondades, mis on nõrgad. Need maailma nõrgad piirkonnad on väga riskantsed, nad on tihtipeale olnud kõrge riskiga juba aastaid Nad töötavad poliitilises vaakumis ja tihti tekivad sellest äh, etteennustamatud olukorrad ja reaktsioonid. koostöö Euroopa partnerite vahel ning Euroopa ning äh, Ameerika vahel NATO raames on samuti prioriteedid, sest äh, peab olema poliitiline suhtlus, peab olema ka side kaitse- ja regionaalliitude vahel Euroopas. kollektiivne Euroopa raamistik äh, varustuse jaoks selleks, et äh, konsolideerida tööstusstruktuurid äh, kaitseturul. see peaks olema konkreetne ning seda ei ole, tohiks olla võimalik ümber asetada. meil on vaja riiklikke mudeleid Euroopa väljakutsetele ning Euroopa tööstus peab saama siin äh, eelis ligipääsu mitmeaastasel alusel kaasatud äh, teadus-arendustöö valdkonnas. ja lõpetuseks Euroopa edendame ülemaailmse jõuna. see nõuab, et meil oleks mõtete revolutsioon, meil oleks äh, ka revolutsioon poliitilises ja institutsioonide struktuuris meil peame arvesse võtma krüptose, julgeolekut, lasereid, satelliite, nüüd me peame tegelema nende suuremate strateegiatega, mitmepolaarne lähenemine rahvusvahelisele süsteemile, kui me selle vastu võtame, siis eh, sellega tuleb loogiliselt kaasa ka eh, ülemaailmse strateegia definitsioon. see strateegia on selle julgeolekuinstrumendi südames, mida, mis ongi valge raamatu eesmärgiks, siin on kolm dimensiooni kõva, tark ja pehme. esimeseks see kõva strateegia. see on integreeritud globaalne strateegia, see põhineb elulistel huvidel, eesmärgiks on äh, liik-, liigutada Euroopa Liit äh, bipolaarsest maailmast mitmepoolsesse maailmasse ja tulla toime väljakutsetega. meie eesmärgiks on tagada, et rahvusvaheline süsteem oleks stabiilne ning äh, Euroopa Liit oleks turvatud, kaitstud mitmete riskide eest, nii sisemiste kui rahvusvaheliste, mis on ohtu seadmas eh, Euroopa Liidu staatust jõuna, see on suur strateegia, väga laialdane strateegia. millega öö, eh, oleks võimalik vastu astuda ülejäänud maailmale Saksa-Prantsuse juhtrolli, see peab, seda peab ümber kujundama, see peab olema avatud. Euroopa Liidu strateegilisel poliitikal peab olema planetaarne lähenemine, ainult äh, suur võimu koondamine kahekümne esimesel sajandil on edukas ja mitmepolaarne strateegia on taas tasakaalustamise strateegia, mis on proaktiivne poliitiliselt on tegemist strateegia, mis õigustab püsivaid liite, jõu kasutamist, strateegilist autonoomiat, see on ennetav strateegia. strateegiliselt katab see kogu operatsiooniliste võimaluste skaala, ballistilised, satelliit, küberjulgeolek, tuuma ja nii edasi. ja siin on ka kõik äh, koordineerimisfunktsioonid. nüüd äh, oleks tark, intelligentne strateegia. NATO kasutab intelligentset, meie jaoks on see smart, nutikas strateegia, see on segu erinevatest strateegiast, see on äh, rahvustevaheline ja kollektiivne. regionaalsed konfliktid, suured naabruspoliitikad on teine tsükkel. see on stabiliseeriv strateegia. esimene strateegia oli seega siis tasakaalu taastav strateegia, see nüüd on siis strateegilisem lähenemine kaalul on sotsiaalmajanduslikud ja finantsküsimused, energiapoliitikad, sotsiaalpoliitikad on siia kaasatud need on erinevates äh, doktrinaalsetes kategooriates ja ka nende tegevuse allika osas ei ole nad selged. on olemas selge side sise- ja välisjulgeoleku vahel, see on eri, rahvusvahelist, rahvuslike huvide hierarhia, eesmärgiks on kaitsta Euroopa ühtseid strateegiaid, koondada vahendeid ning vastutusi nüüd see pehme tsivilisatsioonipõhine strateegia on Euroopa nii-öelda tagavarastrateegia. see on see järjekord, milles ja, ja kord, milles lahingud ajaloo vältel on võidetud ja kaotatud see on strateegilise kommertspoliitika visioon küsimus on ka identiteedis. see strateegia äh, vastavalt, äh, millele peamine äh, strateegia kujuneb kollektiivse pühendumisega, et meil on selline saatuse kogukond ja see on seotud põhiväärtustega ning maailmanägemusega. niisiis, daamid ja härrad Need on selle glo-, globaalse strateegia muudatused, mida me taotleme, see on esialgne reaktsioon hetkeolukorra analüüsile ning siin on välja pakutud soovitused, millest kõige tähtsam on, et julgeoleku väljakutsed nõuavad ühtset reageeringut, mis läheb kaugemale riiklikest strateegiatest ning äh, on vältimatumad kui kunagi varem me peame tagama, et Euroopa ehitab julgeolekut nii enda kui maailma jaoks. aitäh, professor. daamid ja härrad. me oleme nüüd tõstatanud selle praktilise aspekti pidades siiski silmas operatsioonilisi aspekte. rahvusvahelise kon-, kriisi kontekstis, mis on ju ometigi peaaegu püsiv kriis, on poliitiline tahe, et kasutatakse jätkusuutlikke vahendeid. siin on äh, kaks peamisi küsimust, äh, luure ning äh, küberturbe küsimused. kõigepealt info Äh, ja luure, me kõige selle edu südames on äh, usaldusväärse info kogumine. viimased intsidendid, kuhu äh, Euroopa Liit on sekkunud, on lõhutanud seda, kuivõrd oluline on informeeritus, vahendite ajakohasus, koolitatud personal, koostoimivõime. informatsiooni kontrollivad liikmesriigid väga rangelt me peame pikalt ette mõtlema, aga need aspektid on siiski manöövrite eduks äär, äärmiselt olulised. siin peab tegema pingutusi tehnoloogilise teadustöö, tööstustootmise ning inimpotentsiaali koolitamise puhul. kolm valdkonda, mis peaksid olema prioriteetsed. esiteks, viimane informatsioon Balkanilt, Afganistanist, Aafrikast äh,, kinnitavad üle, et on väga vaja usaldusväärset infot reaalajas selleks, et äh, missioone kavandada. seda informatsiooni saavad anda droonid. teatud äh, liikmesriigid äh, loomulikult tahavad kasutada teatud stsenaariume ja see aitab neil toime tulla kiireloomuliste küsimustega, aga seetõttu on Euroopa Liit ka sõltuv teatud kolmandatest riikidest, kes on ainukesed, kellel need vahendid on keeruline on mõista Euroopa Liidu sellist äh, halba käitumist siin valdkonnas, kuigi os oskused on olemas. ja selles kontekstis, kus sise- ja välisjulgeolek on omavahel seotud, siis on meil vaja, kahetine vajadus, me peame võitlema rahvusvahelise kuritegevusega ja sõjajõud tihtipeale peavad tegelema relvade ja suurte liikumistega äh, detsembris saadakse anda tohutu hoog Euroopa drooniprogrammidele, mis äh, suudavad kaugelt ja kõrget, suurtest kõrgustest tuvastada igasugused ohud ning äh, võimalik, et tekitatakse ka Euroopa väestik. teiseks, äh, Sitsen põhineb selle informatsiooni jagamisele, mida liikmesriigid on olnud nõus jagama. Euroopa intelligentsi infokoordinaator, selline amet võidaks luuda, sellest oleks väga kasu ja võiks luua ka Euroopa luureteenistuse, millel oleks äh, töötlemise võimekus ja see koordineeriks Euroopa Liidu sise- ja välisjulgeolekut. kolmandaks, mis puudutab koolitust, siis Euroopa koolitusprogramm luurevaldkonnas, millest võiks olla ekspertidele kasu, sellise võiks sisse viia ja see saaks täiendada loomulikult äh, riiklikku julgeolekut. koostöö NATO-ga on samuti väga oluline tingimusel, et poliitilised raskused, mis mõjutavad äh, suhteid teatud äh, kahe organisatsiooni liikmete vahel, need saaksid selgeks. teine asi, millega me tahame tegeleda, on küberjulgeolek ja küberkaitse. tundlikes küsimustes te, küberjulgeolekuga tegeleti novembris kaks tuhat kaksteist, asjad on arenenud, pärast seda võeti vastu ühenduse strateegiadokument, küberruum, siit tulenevad nüüd uued ohud ühenduse ja riiklikele struktuuridele. sarnaselt eelnevale probleemile, mis on seotud luurega, siis tegemist on virtuaalkeskkonnaga, kus vastane, vastasel puudub nägu väga keeruline on äh, eristada, kust äh, alates kriis muutub sõjaks. me peame panema paika küberstrateegia, Euroopa küberkaitsestrateegia, võitlema rahvusvahelise kuritegevuse vastu, need asjad on omavahel tihedalt seotud. seetõttu tahame julgustada avalikke eraüksusi ennast kaitsma, kasutades paremat informatsiooni selle kohta, millised on riskid ja tuleb luua ka küberkoordinaator, kes saaks teadustööd koondada, tööstuspoliitikat ning äh, koordineerida süsteemide kaitset. tihtipeale neid küsimusi ajavad liikmesriigid ja institutsioonid eraldi, siin võib olla neli sammast, järjepidevus ja jät-, mis äh, rõhutaks äh, vabadust ja julgeolekut ja see saaks harmoniseerida olemasolevaid ja tulevasi õiguslikke vahendeid, koordineerimine on teine, see on oluline edu saavutamiseks, see on rakendatav rahu-, valitsuste vahel, Euroopa Liidu riikide vahel, äh, avaliku erasektori vahel selleks, et vältida kulukat tegevuse kattumist. küberjulgeoleku koordinaator saaks äh, siin tõelise rolli. Äh, poliitika ja julgeolekupoliitik-, komisjon saaks kontaktpunktina üles seatud. ja lõpetuseks koostöö, see võimaldaks liikmesriikide vahel infot jagada, kaasata ka teised vastavad struktuurid, NATO tippkesk, küber, kaitse tippkeskus, Europol ja nii edasi. nüüd, mis puudutab võimekust, siis lisaks rääkimisele peame me ka tegutsema selleks, et toetada olemasolevaid programme, et neil oleks tõelised äh, inim- ja finantsvahendid, et saavutada edu disaini tasandil mis puudutab uuringuid Euroopa peakorteris, äh, koolitus, kommunikatsiooni ja infotehnoloogia, infoturbesüsteemid, äh, sertide süstematiseerimine ning äh, võitlus kuritegevusega. mis puudutab teadus-arendustööd, siis me peame rohkem toetama Euroopa Kaitseagentuuri ja tööstuslikul tasandil peame me aktiivselt või isegi proaktiivselt edendama küberjulgeoleku teadustööd äh, ka kaitserakkerühmalt toetust saades. kokkuvõtteks oleme välja pakkunud mingid, mõned lisajäreldused, mis on midagi sellist, mida kodanikud märkavad, mis on nähtavad Euroopa Liidus ja mis näitavad, et Euroopa Liit on valmis siin valdkonnas edasi liikuma. Vaimar, Vaimar pluss ja Põhja-Balti koostöö ning me süstemaatiliselt otsime püsivaid koostööstruktuure. tahame ka edendada olemasolevaid kahepoolseid koostöökorraldusi ning meil peab Euroopa julgeoleku kaitsepoliitikaks olema ka korralik eelarve. paremini peame me jaotama eelarveridasid. praegu kakskümmend protsenti on varustuseks ja sellest, seda ei ole piisavalt. kolmandaks tuleb edendada ja arendada Euroopa kaitsetööstust kasutades ära olemasolevaid vahendeid korraliku eelarvega, mis võimaldaks äh, äh, sellel täita oma missiooni kõikides aspektides. Eloi ja Oka uued algatused, äh, vahendite koondamine ja jagamine, seda peab edendama, peab olema tasakaalustatud koostöö NATO-ga, eriti just puudulike võimekuste puhul, mis on viimaste missioonide vältel paljastunud ning programmid peavad olema sellised, mida saab kasutada nii tsiviil kui äh, sõjalises valdkonnas. neljandaks, süstemaatiliselt tuleb tuvastada ühised äh, tegevusprogrammid, kui eraldi algatused ei ole enam võimalikud. küberkuritegevus, äh, terrorism ning pikaajalised suured riskid. viiendaks tuleb luua kavandamiskeskus Euroopa Liidus, sellega on minevikus olnud raskusi, rahvusvahelised rahvusvaheline, rahvusvaheline olukord näitab, et meil tuleb leida pikemaajalisemad lahendused, mitte ainult need, mis põhinevad kiirel reaktsioonil kriisile, eriti siis, kui NATO ei taha või ei saa siia kaasatud saada. kuuendaks, Euroopa Keskus äh, tuleb ametlikult teha julgeolekupoliitika osaks, meil on vaja püsivat äh, struktuuri. et äh, tulevaste taktiliste, taktikaliste liigutuste juures äh, Saksa-Prantsuse telge ei ole peaaegu kunagi kasutatud pärast seda, kui see üles ehitati. ja Euroopa Parlament tuleb süstemaatiliselt kaasata debattidesse julgeoleku ja kaitse üle ning kodanikud peavad saama kaasatud selleks, et kõik äh, täielikult mõistaksid, mis on kaalul. selleks, et see debatt oleks legitiimsem. enamik nendest ettepanekutest äh, on operatsioonilise aspektiga, aga nad on samas ka poliitilised. saadik Morel kindlasti panustab siia ka. Euh, jah, aitäh. Te räägite siin äh, täpsemalt siis selle või rääkisite sellest, äh, mis, millest tuleb juttu ülemkogul detsembris. nüüd aga tervitan suursaadik Peter Lihti, tere tulemast, aga nüüd sõna härra Morellile. aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed. kümme aastat hiljem kui kahe tuhande kolmandal aastal võtsime, äh, võtsime me kasutusele ühise välis- ja julgeolekupoliitika, äh, oleme me nüüd hakanud sellega edasi minema, kuid äh, lisaks sellele, mis siin praegu kõik on juba öeldud, tahaksin ma lisada mõningad punktid. see konkreetne rakendamine on äärmiselt oluline, sest tegemist ei ole ainult teoreetiliste küsimustega. mina tahaksin rääkida sellest, mis on meie analüüsi võtmeküsimused, oht on selles, et me lihtsustame liiga palju, me peame vaatama seda, milline on praegune olukord, meie mag-, mageral on meil on siin väga palju muutunud üle terve maailma, väga palju ning enam ei ole biopolaarset maailma, see periood on läbi ning see peab olema meie lähtepunktiks maailm on muutunud, kõik on jagunenud hoopis teistmoodi, siin on meil praegu väga palju erinevaid jõupunkte, mis ei ole tegelikult veel stabiilsed, nad on liikuvad ning seega on kõik, kõigub kuidagi on anarhia ja multipolaarsuse vahel ning meil on praegu ees veel väga palju erinevaid faase ning me peame vaatama, millised on need äh, jõupunktid, keegi aga praegu vastutust ei võta süsteemi eest ja see läheb veel veel tükk aega edasi. ning see segadus ja kaos on selline, mille sees Euroopa Liit peab tegema konkreetseid valikuid selleks, et sellist ebakindlat maailma rohkem paika panna. see ei ole küüniline, me peame saama palju parema ja, ja realistlikuma nägemuse me ei tohiks lihtsustada liiga palju, ütelda lihtsalt, et asjad on käest ära läinud. ei, kes on neid süsteeme juhatanud viiekümnendatel aastal, kui maailm oli bipolaarne? see kõik läks edasi pärast külma sõja lõppu, kuid praeguseks on kõik juba möödunud. siin on kaks loogikat, millega peab tegelema. üks on multilateralism. kümme aastat tagasi me tahtsime, et see oleks tõhus ja rakendatud, aga mis on praegu siis? me ei kasuta enam seda Westfaalia põhimõtet. uued jõupunktid on juba loodud, kuid nad ei suuda neid pingeid tegelikult lahendada, mis on tekkinud. Nende uute jõudude, uute võimudega on võimalik minna edasi. praegu see täpselt ei tea, me ei ole suutnud midagi teha. vaatame näiteks seda, mis toimub praegu Süürias, see on väga äh, see on ilmne, et praegu asjad ei ole kontrolli, kontrolli all ning me peame vaatama, millised süsteemid on praegu riikide vahel. tehnoloogiline revolutsioon on veel üks aspekt, mida peaks ähm, ähm, mainima. Euroopa Liit ei ole oma fonde hästi jaganud, neid, äh, ühiskond on muutunud palju hapramaks, palju äh, nõrgemaks, me peame vaatama, millist kontrolli rakendada, praegu on väga palju religioosset anti-, antigonismi äh, levimas ehkki siin on väga palju ka selliseid individualistlikke lähenemisi, on praegu erinevate väärtuste vaheline konkurents see, mis on valdav ning me peame oma tegevused asetama just sellesse konteksti. As-, me ei ole hakanud neid vahendeid kasutama ja meie vahendeid ei äh, ole praegu kooskõlas ähm, tegelikkusega. Euroopa Liit peab äh, vaatama, mis äh, täpselt toimub maailmas äh, päriselus ning samal ajal peame me olema tähelepanelikud selles suhtes, mis on või jätma meelde, mis on toimunud viimaste kriiside ajal, Balkani sõdade ajal, Liibüas. kriise tekib aina rohkem juurde ning äh, nad ei ole alati traditsioonilised, need kriisid. lisaks sellele Euroopa Liidu kriis, see võib tunduda erinev kriis, kuid see näitab meile väga selgelt seda, kui äh, kui palju võib maailm muutuda või kui palju me oleme mõjutatud sellest, mis toimub mujal maailmas. etnilised konfliktid ning ähm, rahvastiku rändevood, ma ei tahaks sellesse üksikasjalikult äh, laskuda, kuid me peame kõike seda võtma arvesse strateegilise analüüsi koostamisel. vaadakem natukem edasi seda. Euroopa on äh, omavahel sõltuvuses, me oleme üksteisest sõltuvuses, äh, infosüsteemid ja nii edasi ja me sõltume ka ülejäänud maailmast ning sellest peab teadlik olema, see muudab meid haavatavaks. igalühel äh, Mm, on oma jõupunktid, meie peame ära mõõtma, millised on meie jõud. Euroopa, kuidas me saame sekkuda? Mm, suured tegijad ei äh, suuda praegu oma mudelid äh, maksma panna ja seega kasutatakse mingil määral vanu retsepte rahvusvahelistes suhetes, üritatakse toetada multilateraalsust, me mäletame väga hästi, mis meil reformidega on toimunud ning seega samal ajal on meie ees teatav strateegiline tühik või paus see ei ole vältimatult Euroopale jaoks negatiivne faktor. Euroopa on palju avatum, konkurentsivõimelisem, võib-olla ka konfliktialtim, kuid samal ajal me saame leida uut tegutsemisruumi, uusi meetodeid, millega täita neid ähm, tühikuid. meie arvates on süsteem selline, mida me peame vaatama tema arengus ja me saame siin oma panuse anda ning lubagem, et ma nüüd ütlen nii, kriis nagu sellised, mis oli Kaukaasias äh, või selline, mis oli Kesk-Aasias, äh, Euroopal on oma kiirmenetluse või kiirreageerimismoodused, millega ta saab äh, midagi muuta ning kui me teeme laialdasemat analüüsi, siis me leiame, et ka kindlasti vastused, me ei peaks heituma sellest, et me ei leia lahendust ning äh, sellise sõnumi ma tahaksin teile just kõige rohkem edastada. me kõik oleme äh, kauband-, Euroopa Liit on kaubanduslik ja poliitiline jõud, aga selleks, et saada tõeliseks liidriks, peame me tegema jõupingutusi, see neid jõupingutusi, mida ma juba siin enne mainisin. see ei tähenda seda, et me oma väärtustest peaksime loobuma ning äh, me peame vaatama, millis on meie identiteet, meie kaubamärk nii-öelda. seda öeldud, professor Seminatore juba rääkis sellest globaalsest strateegiast, autonoomsest poliitikast, mis saab olla ka paindlik naabruspoliitikate silmas pidades, kes aga siiski peab silmas oma väärtusi. me saame koos teha ettepaneku äh, et minna edasi sidudalt, sidusalt. milline peaks olema meie geopoliitiline roll? neli suurt ruumi on. ning meie oleme nende nelja äh, ruumi ühendaja. Atlandi-ülene ruum, Vahemere äh, ruum, äh, Kaug-Ida ning Euro-Arktika ruum samuti ärgem unustagem seda viimast, see on meie põhiliseks partneriks, Ameerika Ühendriigid on kindlasti meie suureks ähm, partneriks, kuid me peaksime panema paika uue vastutuse jagamise, ei ole ju me, praegu on uued kriisid meie ees, mida me ei tundnud külma sõja ajal. külma sõja aeg on möödas meie ühiskond peab olema sidus, kuid samas äh, meil on omad eripärad. Euro-Arktika ruumi puhul peame me pidama silmas nii Kanadat kui ka Ameerika Ühendriiki. Venemaa mõistagi on äh, ülioluline faktor, me saame ehitada üles sellise stabiilse arhitektuuri, mis oleks keskendunum, konkreetsem, me peame tegema valikuid, siiamaani seda me ei ole veel teinud ei ühelt ega teiselt poolt Euroopa julgeolek, naabruspoliitika, energeetika, Vahemere partnerlus, siin ei ole midagi ära tehtud, Hiina puhul samuti ja meie Euro-Aasia partnerid, ka nemad kõhklevad, nad ei ole oma seisukohta selgelt välja toonud. nii et siis need kuni neid valikuid ei ole tehtud ühelt ega teiselt poolt, ei ole võimalik konkreetseid partnerlussuhteid luua, aga seda oleks vaja, me ei ole ka sinna veel jõudnud. sest me ei ole põhisammu veel astunud äh, selleks, et see tõeline partnerlus oleks loodud kui me oleme need suured partnerlussuhted jõudnud, saame me rääkida ka julgeolekust ja teha sel alal samuti ähm, kokkuleppeid. praegu aga tundub olevat kriis jätkuv. euro ähm, militaar-Aafrika ruum, see on üks aspekt, mis on meie jaoks äärmiselt oluline, seal on, äh, selle suurel piirkonna puhul on meil väga palju huvisid äh, igalühel meist on kindlasti äh, omad seisukohad antud see, sel, antud küsimuses, aga me peaksime oma äh, vahendeid äh, ühendama. sama kehtib ka Aafrika puhul. siin on tuldud välja erinevate lahendustega, erinevate ettepanekutega, kuid konkreetset ettepanekut kogu piirkonna jaoks ei ole tehtud. sest Aafrika puhul näeme me seda, et tegemist on teemadega, mida me tegelikult tunneme, asi on väärikuses, inimeste väärikuses, põhiõigustes ja me kõik teame, tunneme neid väärtusi väga hästi siin on küsimusmärk veel õhus, keskkonnastrateegia teemad, nende uute keskuste puhul ning ka meie strateegilises huvides on seal kohal olla. nii et võttes nüüd arvesse kõike seda eelpool öeldut, oleks meil vaja teatud asju oma põhipartneritega selgitada ning oleks vaja ehitada üles äh, uued partnerlused, võtta äh, kasutusele uued strateegiad äh, nendes piirkondades ning me peame Euroopa Liitu ähm, mobiliseerima geostrateegilised muudatused, mida praegu võib täheldada, tähendavad seda, et Euroopa Liit peab vaatama järgmise kümne aasta jooksul ka julgeoleku küsimusi. me oleme juba teinud oma valiku aruka energia jaoks, aga me ei saa seda ainukeseks jätta. mõned inimesed on seda küll väitnud, minu arvates see on aga ekslik seisukoht. see julgustaks meie potentsiaalseid vaenlasi kasutada mm, selliseid julmasid manipulatsioone selleks, et sekkuda meie, meie valikutesse energiaalal. ja või siis võimude puhul mis puudutab kaitset, siis siinkohal me peame kasutama äh, suuremat võimekust me teame, et ähm, algpunktid on erinevad või lähtejooned on erinevad, kuid me peame leidma sidususe erinevate liikmesriikide vahel. rahvusvahelise süsteemi kaudu saab äh, paljut ära teha ning meil oleks äh, vaja pingutada kõvasti. Monsieur le Président, Madame la vice-présidente, mesdames. härra Pitelis, austatud daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed, suur tänu mind siia kutsumast minu kolm kolleegi juba ütlesid väga suurepäraselt ära kõik selles osas, mida Euroopa Rahvusvaheliste Suhete Instituut oma töös igapäevaselt teeb ning nad on ka selgitanud, mikspärast on vajalik äh, kirjutada Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitse valge raamatut, sellepärast et meie kogu kaitse ja julgeolekukeskkond on hoopis teistsugune, kui see oli aastal kaks tuhat kolm see arutelu on juba pikalt äh, kestnud ja kaugele jõudnud. ma tahaksin ainult öelda, et Maastrichtist Lissabonini on püüdnud Euroopa Liit äh, ennast rakendada mitmetel äh, välis- ja kaitsepoliitika äh, teedel. Äh, julgeolekupoliitika valdkond on igal juhul piiratud, on mitmeid ühe, ühtseid tegevusvaldkondi, kus Euroopa Liit on ka tegev, aga see teeb ka selgeks, kuivõrd piiratud meie võimalused koostöös on mikspärast on edusammud olnud nii napid? seda sellepärast, et meil on teatud äh, rahvuslik refleks säilinud ning ka suhted NATO-ga on äh, piiratud. ja need äh, piirangud on veel viimasel ajal teravnenud, seda sellepärast, et kogu julgeolekukeskkond maailmas on muutunud aga ka sellepärast, et meie kaitsejõududel on lihtsalt liiga vähe eelarvelisi vahendeid, see ei ole midagi uut, selline tendents on juba kestnud kakskümmend aastat. kriiside ja konfliktide hulk ja samas piiratud rahastamine tähendab ainult ühte. nimelt me peame suunama kokku oma, omad vahendid ja omad instrumendid ning rahalised vahendid selles debatis äh, ilmub äh, kolm punkti. üleilmse olukorra hindamine, teiseks meie oma strateegiline äh, visioon ning positsioon maailmas ning nel-, kolmandaks siis strateegilised instrumendid, mis meie käsutuses on mina olen alati olnud Euroopa sõjajõudude pooldaja, aga ma ei ole kindel, kas selline idee on juba küps teostamiseks ja sellepärast äh, peaksid Euroopa Liit äh, pigem äh, liikmesriigid vahendeid koondama ja jagama. vahendite koondamine tuleks ikkagi viia lõpuni ellu, mitte esimeste sammude järel toppama jääda. ikka ja jälle see debatt üles kerkib, tahaksin tuua siin ühe näite Mali konflikti järgselt äh, oli näha, et äh, Mali ametivõimud palusid abi ning äh, Euroopa poole pealt oli kuulda, et Prantsuse sõjajõudu peaks vähemalt Euroopa Liit toetama ning sealne missioon peaks Euroopa Liidu egiidi all aset leidma. minu arust oleks olnud see väga hea idee Ehm, meil on olemas olnud juba ka varem sellised äh, võimekused, aga neid ei ole kunagi kasutatud. Ehm, samuti saan ma aru ka sellest, et Prantsusmaal oli võimalik nendest tingimustest kiiremini käituda ja kiiremini tegutseda. aga kahju muidugi on, et Euroopa Liidu lipu all kogu see missioon aset ei leidnud. ja nüüd veel mõned praktilised küsimused, daamid ja härrad juba enne seda, kui Euroopa valge raamat on kokku pandud, on võimalik teha järgnevaid asju. esiteks, Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vaheline koostöö peab olema alternatiivide paljune. me peame olema realistlikud, aga me peame püüdma ka korralikku stabiilset koostööd luua. seda selleks, et erisusi ja erisusi kõrvaldada ning ka usaldust äh, üles ehitada äh, nende mõlema legitiimse instantsi poolt. teiseks, meil on juba siin Brüsselis Euroopa struktuurid, äh, nõukogu, aga eriti just Euroopa Kaitseagentuur. ja see agentuur peaks mängima keskset rolli kiiresti tuleb siia kaasata uusi elemente, eriti kui me mõtleme praegu relvastushankeid. ja Euroopa Kaitseagentuur peaks ka äh, materjalide vahetust ning teadus- ja uurimistegevust koordineerima. kolmandaks, äh, meil on omad äh, lahinguüksused, sõjaväe esindajad aga arvavad, et lahinguüksused tuleks brigaadidega asendada, nii et oleks võimalik seda meedet ka tõesti praktikas rakendada. ja veel üks mõte. pärast pikki kõhklusi otsustati ka transpordivahendite ühiskasutuse osas ära. võib-olla oleks võimalik siin veel lisaks äh, siduda ka helikopterite kasutus ma kindlasti ei tahaks siin Äh, tugevamat koostööd äh, lõhkuda Prantsuse ja Saksamaa vahel, see on ilmselge. suur tänu, ütleb härra esimees. ma usun, et äh, tänased ettekanded peegeldavad ikka ja jälle seda, kuivõrd intensiivne on olnud Valge Raamatu teksti koostamine. ma olen selle, nende sissejuhatavate sõnavõttude eest väga Äh, väga tänulik. Äh, siin on sõna soovijaid mitmeid, nii et ma pean kahjuks küll ära minema. aga kolleegid kuulavad teie vastused ära ja meie aseesimees võtab äh, koosoleku juhtumise kohe edasi Merci, monsieur le president. Je veux utiliser de nouveau la romaine. suur tänu äh,, härra esimees äh,, räägiksin oma emakeeles äh,, ütleb kõneleja. Teie väga kõrgetasemelised ettekanded äh, on viinud äh, sellise olukorrani, et ma pean ennast väga täpselt väljendama ja sellepärast ei, ei piisa vahenditest, mis on mul inglise või prantsuse keeles äh, esimest korda võib öelda, et äh, meil on äh, lähenemine, mis kuni tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aastani oli pigem idale omane ning see aitas ka tegelikult äh, kommunismi kokkuvarisemisele kaasa Ida-Euroopas keelesõnastus, mida kasutatakse teatud äh, strateegiates ja sealhulgas ka Euroopa Liidu dokumentides, välistab äh, visiooni võimaluse ning äh, ka loomulikult need otsused, mis pärast visiooni järgnevad. Prantsusmaa strateegia leheküljel kuuskümmend viis pakutakse välja, et vaja on Euroopa-ülest valget raamatut ning mitmed võiksid äh, küsida enda käest, et kas tegemist ei ole mitte Trooja hobusega. sest äh, see võib lihtsalt edasi lükata vajalikke otsuseid äh, ühtse kaitse koostöö valdkonnas. ma arvan, et siin on kindlasti väga olulisi asju, mida me peaksime arutama ja me peaksime ikkagi küsima enda käest, et kas meil on ikkagi ühtse äh, Äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas näha üht, äh, ühtset visiooni, me peame teadma, kus me praegu oleme ja kuhu me tahame jõuda järgmise kahekümne, kolmekümne aasta jooksul. härra Morell rääkis juba sellest, et äh, visiooni meil napib. loomulikult, kui Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis kõigepealt äh, Deng Xiaoping vastu võttis, siis liikus see üle Putinile ja siis edasi äh, Euroopa Komisjoni. Äh, kui me nimetame seda üldse visiooniks, siis tähendab see igal juhul mitmepolaarset maailma. meile teatati sellest strateegias, et meil on ainult üks jõukeskus maailmas, Ameerika Ühendriigid, kes hoiavad kontrolli all kogu maailma, aga kui me täna vaatame enda ümber, siis äh, on väga selge, et mitu jõukeskust on pigem äh, reaalsus ja seetõttu ma tahaksin tullagi tagasi julgeolekupoliitikate juurde. ma usun, et Euroopa Liit on võimalik siin uuesti mõtestada ja ma arvan ka, et ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika on üks valdkond, kus ta saaks teha. nii et äh, tehnoloogiline ja äh, tööstuslik baas julgeolekusektoris peaks olema meie kõigi ühine baas. kui me vaatame teatud kaitsetööstuse tooteid, mida me Euroopa Liidus ka oleme võimelised tootma, siis me näeme, et Euroopa lennukid on kuulsad Äh, kogu maailmas ja see tähendab, et me võime olla ka konkurentsivõimelised sellistes valdkondades, kus meil on traditsioone ja kvaliteeti. Neid äh, valdkondi saab muidugi kaheselt kasutada, aga kui jah, siis see on ju meie jaoks suureks võimaluseks. seetõttu ma usun, et meil peaks olema Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitse valge raamat, aga ühel tingimusel. see peaks äh, sisaldama keskmist ja pikka visiooni see peaks andma ka liikmesriikidele võimaluse aru saada, et iga üksteise üle domineerimise risk võiks seda ühtset piirkonda õõnestada ning see killustub jällegi. ning liikmesriigid tahtes olla üksteisest üle, muudavad tegelikult kogu Euroopa ploki geopoliitilises mõttes mõttetuks. seetõttu debatid nendes mõttekodades, mis ei ole poliitikaga otseselt seotud, on väga oluline. Euroopa juhtide hulgas on praegu visiooni puudus ja minu arust ongi see üks põhjus, mikspärast me tammume paigal ja ei liigu edasi seda oleme juba näinud ka Pariisi kongressi aegadest. me peaksime püüdma töötada välja sellise visiooni, mis eelkõige seab esiplaanile riskid. millised on need riskid, mille ees me seisame järgmise kahekümne, kolmekümne aasta jooksul? sõjalisest vaatepunktist ma arvan, et äh, me räägime väikestest konfliktidest või sõdadest, mis on piirkondliku iseloomuga ning nende puhul võiks olla Euroopa armee vajalik nii rahu tagamiseks kui ka äh, korra taastamiseks konfliktijärgselt. ma arvan, et sellepärast ongi meil vaja Euroopa armeed, see oleks odavam, see äh, oleks koostalitusvõimeline, me oleksime ühesugused äh, kaitsesektoris ning see teeks ka poliitilist ja kaitsetegevust tõhusamaks Euroopas sellepärast et loomulikult üks asi on kaitsestrateegia, aga see on otseselt seotud ka poliitikaga. üldiselt kindral juba pani ette konkreetsed meetmed selles vallas ja ma olen temaga täiesti ühte meelt, kui me räägime küberturvalisusest. mikspärast? sest Euroopa Liit on vabaduste ja õiguste ala ja praegu ei ole ta tegelikult nende õiguste ja vabaduste kaitsel piisavalt pädev. Need vabadused ja õigused on Euroopa Liidu kokku toonud ning aidanud Euroopa Liidul toetada teatud väärtusi, mis on talle olulised. aga samas eh, omas eh, mõjualas ei suuda Euroopa Liit oma õigusi ja vabadusi kaitsta ning see näitab ka seda, kui haavatavad oleme meie ja kui haavatavad äh, on äh, Euroopa kodanikud. Euroopa äh, Küberkaitsekeskusesse investeerimine ning tegutsus, tegutsemisvõime investeeringud peavad olema äh, number üks meie jaoks ning viljakas koostöö liitlasriikide vahel võiks viia selleni, et võimekusi võiks kasutada kaheselt, nii tsiviil- kui militaarotstarbeliselt kokkuvõttes, mis puudutab Euroopa luureteenistust, siis on minu arvamus teine. me teame, kuidas see süsteem töötab. ja me usume ka, et äh, Euroopa luureteenistus äh, omaks kultuurilist väärtust meil oleks seetõttu vaja struktuure ja ressursse, mis omavahel kokku sobivad aga me peaks kasutama kindlasti konkurentsi selleks, et äh, seda ellu viia. me ei näe seda äh, luureteenistuse võimalust äh, niimoodi, nagu sakslased seda teevad, aga me võime ju üksteisega koostööd teha selles vallas, ilma uue struktuuri loomata selles vallas, mis on väga tundlik ja mis on minu arust täiesti kultuurist sõltuv. Pole kahtlustki, et on valdkondi kus me peaksime hoolikamalt tegutsema. ja ma usun, et meil on kaks peamine, peamist eesmärki. Äh, Vahemere ala, kus me oleme olulised ja haavatavad koos ning äh, idaalad Kesk-Aasia ja Kaukaasia äh, see võiks aidata tagada stabiilsust ning vältida ajaloolisi konfliktide kordumisi ning riskide ja haavatavustsooni tekkimist. aga see peaks olema ka koostoimeline majandusliku koostööga ja strateegiliste eksportidega. lõppkokkuvõttes ma tahaksin tervitada teie kõigi lähenemisi ja ma usun, et kui me niimoodi asjadest mõtleme, siis võiks meil olla ka võimalus edu saavutada. ma tahaksin öelda, et see, mis mulle muljet avaldas, ei olnud äh, koostöö teiega, härra Morell, Kesk-Aasia vallas, mis on piirkond, mille puhul äh, me saame aru, et see on väga oluline, aga just see fakt, et me võime olla erinevad teistest ameeriklastest, või aas-, aasialastest või hiinlastest, sellepärast et meil on pädevus mõelda teisiti. kui meil on need võimalused, siis on kahju, kui me neid ära ei kasuta poliitilisel tasemel, tasemel ning kahju oleks ka sellest, kui meil ei saa olema julgeoleku valget raamatut, me võime selle kokku panna päris kiiresti, me saame otsuseid sellisel moel mõjutada ning me saame niimoodi ennast ümber defineerida Η κυρία Κρόνμπερκ έχει τον λόγο. Thank you, Mr. Chairman. proua Grünberg, palun. aitäh, härra juhataja, tahaks eh, kommenteerida professor Seminari kommentaare ühe julgeolekustrateegia koha pealt ja ma olen nõus, et Euroopal on vaja ühte julgeolekustrateegiat, mitte varsti kahtekümmet kaheksat julgeolekustrateegiat aga ühtsel julgeolekustrateegial on vaja ka ühtset äh, arusaama ohtudest, mis eksisteerivad ja seetõttu ma leiangi, et äh, meil on siin puudujäägid. siin komisjonis oleme me arutanud võimalust äh, vaadata neid ohte, mis on erinevatel Euroopa riikidel, aga me ei ole suutnud kuidagi defineerida ühtset ohupilti või isegi alternatiivset ohupilti strateegia aastast kaks tuhat kolm defineerib organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ning äh, lagunevad riigid äh, ohtudena. meie kõrval on üks rii-, läbi kukkumas riik ja Euroopa Liidul ei ole tegelikult strateegiat, kuidas sellega toime tulla. kui vaadata veidi kaugemale neid ohte, mis võivad olla ühised, siis üks nendest on tuumarelvade levik, see juhtub sellepärast, et äh, tuumatehnoloogiale on kerge ligipääv, näiteks Iraan, Põhja-Korea on siin näited, võib-olla tulevikus veel riike, oli Norra konverents äh, sellest, millised võiksid olla humanitaartagajärjed väiksel tuumasõjal ja tegelikult järeldus oli see, et mitte ükski riik maailmas ei suuda kaitsta oma riiki isegi väikse tuumaplahvatuse vastu. nii et äh, meil on sellised äh, ohupildid, meil on üks Euroopa-sisene ohupilt, kui eristuvad vaesed ja rikkad, marginaliseeritus tekib, suureneb vaesus ning isegi suurenenud sotsiaalsed rahutused. kuidas neid uusi ohte võetakse arvesse? kui me vaatame Euroopat veidi pikemas perspektiivis, võib-olla kakskümmend äh, aastat. nii et minu küsimus teile on milline on see protsess, millega Euroopa ühendus saaks tuvastada tuleviku ohupildid, mis oleksid meile kõigile ühised? suur aitäh! järgmine kõneleja, palun aitäh, härra Jõhvet, ma pean tunnistama, et mina olen äh, täiesti erimeelel selle valge raamatu suunaga. minu arvates peaks see jääma liikmesriikide ja NATO kätte, NATO on tegelikult töötanud paremini kui mingisugused Euroopa relvajõud koos ja ma olen täiesti erimeelel äh, teie teisiga, ma tean, et see on tavaliselt ongi minu roll, aga minu arvates härra Peterli äh, tõesti Äh, reetis ennast. Äh, äh, ta rääkis Euroopa Liidu armeest, mida, mis aasta tagasi siin ka kojas tagasi lükati. mulle ei meeldi, kui mulle valestatakse. nii et küsin otse välja, kas te tahate näha ühtset Euroopa Liidu armeed ja üht, ühte üksust Euroopa Liitu, olge nüüd aus, sest et kui siin hämatakse selle koha pealt mis on nende kaitsedokumentide äh, tõeline suund. olge nüüd ausad, tulge kapist välja, kui te tahate ühtset armeed, siis öelge niimoodi, kui te tahate poliitilist liitu, siis öelge niimoodi, sest et minu arust on see väga ohtlik territoorium. ja teine küsimus, mida ma tahan küsida. sellistes komisjonides äh, on põhjenduseks alati see, et me oleme alarahastatud. minu arvates on see nüüd äh, äh, selline ettekääne äh, vahendite koondamise kohta selleks, et oma, teie saaksite oma poliitilist agendat edendada ja tahaksin ka teie teiste käest küsida, kas on olemas selline agenda meelega vähendada meie liikmesriikide kaitsevõimet selleks, et luua ühtne Euroopa armee. olgem nüüd lõpuks ometi ausad ja ma olen täiesti väsinud valedest siin komisjonis, olen neid nii palju kordi kuulnud, olgem ausad, kuulame, mis on eh, kaitse osas tõeline agenda. aitäh Eh, nüüd eh, on aeg vastusteks, annan veidi aega külalistele siit eh, järjest vasakult, et nad saaksid anda vastuseid. üritan vastata sõna võtnud proua parlamendisaadikule. minu teadustöö oli rahvusvahelise bila-, bipolaarse süsteemi kohta ja sinna olid kaasatud äh, mõned äh, märkimisväärsed äh, inimesed. kui meil oli see bipolaarne kontrolli all hoidmine ja meil oli see Prantsuse nõrkuse tugevuse strateegia ja risk oli alati tuumagenotsiid. tuumarelva tähtsus, kas maailm on siis bipolaarne või multipolaarne, on see, et see, seda defineeritakse kui elementi, mida ei rakendata. ja tol ajal me uurisime piiratud tuumakonflikti võimalikke tagajärgi ning ma olen nõus selle Norra uuringuga, et äh, tol ajal igasugune piiratud tuumakonflikt oleks olnud katastrofaalsete tagajärgedega ning äh, oleks ka suuremate üksuste manöövrid lõpetanud. mäletan äh, seda, et tolleaegne Nõukogude kaitsejuhis ütles, et kaitsestrateegia raames annaks äh, Nõukogude Liit oma armeele äh, mandaadi äh, tegutseda konfliktis kõigi oma jõududega, kaasa arvatud tuumajõududega, aga Varssavi pakti armeedel ei oleks olnud tol ajal võimalik tegutseda. oleks olnud täiesti võimatu isegi piiratud mõjuga tuumasõja uurimine ja praeguse hetkeni on tuumarelvade tähtsus alati olnud poliitiline. tol ajal need konfliktid, mida uuriti, olid periferaalsed äh, konfliktid, sest äh, riigid äh, peavad vägivallale reageerima vägivallaga selleks, et reguleerida rahvusvahelist korda ja see on ka seotud teiste küsimustega nende puhul, kes tuumarelvade levikut uurivad. Need jõud, kes tahavad tuumarelva, kipuvad ennast isoleerima ja arvestades, et äh, traditsiooniline kaitse ning tuumakaitse öeldakse, et neid peaks saama samaaegselt kasutada, aga kui me vaatame nüüd Iraani, siis kui Iraan suudaks ennast isoleerida, siis ta saaks äh, kasutada oma poliitilist ning sõjalist mõju kogu regioonis, Pärsia lahest kuni Kesk-Aasiani äh, ning ta saaks seal kasutada ka konventsionaalseid vägesid. nii et äh, need on need tuumarelvade sõjalis-poliitilised aspektid. see loomulikult ei tähenda aga, et tuumarelvi ei võiks kasutada terroristlikel eesmärkidel aga terrorismi puhul ei eh, saa me uurida, mis võiksid olla selle katastrofaalsed tagajärjed, sest ma ei taha hakata siin tooma näiteid ja teid hirmutada, aga isegi sõjaline tuuma, tuumarelv suures linnas oleks eh, katastrofaalsete tagajärgedega. kui terroristid öö, eh, kasutaksid tuumarelva ja selle taga oleks mingi riik, siis selle tagajärjed oleks õudsed, see on kõik, mida ma öelda saan. härra Tellari, vastan küsimustele, mis olid suunatud mulle. Nikolai programm, Euroopa luureteenistus, ma ei ole naiivne meie mineviku koha pealt, ma tean, et Äh, see luure tekitab muret riikidele just konkreetselt, kui ma räägin siin Euroopa luurest, siis äh, ilmselgelt äh, kui on võimalik teha rohkem, siis on võimalik teha ka vähem. ja meil on vaja vahendeid olla täielikult tõhusad kohtades, kus sise- ja välisjulgeolek on omavahel seotud ning kattuvad. praegu oleks täiesti võimatu hakata kuidagi konkreetselt neid kahte eristama ma ei ole utopist ja ma arvan, et ähm, me äh, võiksime teha palju rohkem ja paremini. nüüd tahaksin vastata härra Campbellile selle kohta, kas äh, meil on vaja valget raamatut. kui te nägite minu CV-d, siis te kindlasti mõistate, mis on minu taust. mõnikord ei ole Euroopa Liidu ja NATO huvid identsed NATO ei saa sekkuda kõikides regioonides ning Euroopa Liit saab teha oma panuse ning nagu te teate, siis Weimar pluss on takerdunud, Bosnia-Hertsegoviinat säilitatakse, aga Berliin pluss ilmselt eh, sellest eh, ummikseisust välja ei tule jah, ma nägin seda äh, linna teises küljes aastal kaks tuhat kolm, aga see oli päris hea moodus, kuidas äh, asju edendada. aga me ei ole veel päris sellesse etappi jõudnud. me ei pea seda loomulikult kutsuma valgeks raamatuks, me võime kutsuda seda millekski muuks. aga ma arvan, et äh, see saaks positiivselt panustada sellesse, sellistesse konkreetsetesse olukordadesse, kus võib-olla palutakse, et Euroopa sekkuks. Euroopa armee siin jällegi arvestades minu tausta, arvan ma, et me peame, peaksime alustama sellest, mis on juba paigas, me peaksime seda korralikult kasutama. Euroopa armee on võib-olla mingi järgmine eesmärk, aga hetkel on meil olemas vahendid, mis maksavad raha ja ma arvan, et see probleem, mis meil on selle õigustamisega kodanikele antud kriisiperioodil, meil on raskusi sellega, et nad toetaksid otsuseid, samas äh, see raha, mis on investeeringutud juba olemasoleva loomiseks, äh, ei ole osutunud äh, kasulikuks. batonirühmad, Prantsuse-Saksa brigaad, Euroopa peakorter, seda saaks samuti kasutada, see võiks olla väga nähtav. seda võiks kasutada ühtse julgeoleku kaitsepoliitika all ma ei taha siin nüüd küll liiale minna, aga minu arvates eesmärgiks võiks olema see, et me kasutame seda, mis meil juba olemas on. ja see on midagi sellist, mida on soovinud ka poliitikud kõige kõrgematel võimalikel tasemetel. alarahastatus ja see, et teda kasutatakse ettekäändena poliitilise programmi läbisurumiseks. jällegi, ma olen endine sõdur, minu sees on endiselt sõdur ja kui mulle antakse missioon, siis ma üritan seda missiooni ka täita. kui mul ei ole selle tegemiseks vahendeid, siis mul tekib probleeme. kolmkümmend koma viis miljonit eurot, kaheksa miljonit äh, on äh, võimaldatud operatsioonidele, ülejäänud on jooksvatele kulutustele personalile. kui me vaatame EDA missiooni, siis äh, koostöö, varustus, te teate, et need asjad on kulukad, kolmkümmend miljonit eurot. see on peaaegu sama, mis see EUTM-i eelarve, mis oli vist umbes kakskümmend neli miljonit, nii et kui me äh, tahame rahastust, mis oleks äh, samal tasemel kui meie ambitsioonid, siis meie eesmärgiks on mitte kulutada raha, sest me oleme kodanikud nii nagu kõik teised ja me teame, millised on hetkel vajadused. aga see raha on vajalik selleks, et äh, täita need missioonid, mis on meile antud kõige kõrgemalt võimalikult tasemelt. härra Kämpel, te mängite siin probleemi tekitaja rolli ja see on jah suurepärane, aga te ei ole öelnud, millised on teie kavatsused, te olete lihtsalt äh, radikaliseerunud, veerinud kõigi ettepanekud, aga te pole ise midagi välja pakkunud, kas teil on endal mingisuguseid mõtteid? palun lubage lõpetada, meie teeme ettepaneku üleilmseks vahendiks, mida saaks kasutada kuidagi teistmoodi, järk-järguliselt, seda saaks kasutada ka poliitiliselt, näiteks Süüria. suur multipolaarne konflikt, kas Ühendkuningriigil on siin visioon? valge raamat tähendab visiooni, mille raames me saame tegutseda, kus äh, seda tegevust saab teha järk-järgult. kas Ühendkuningriigil on mingi Süüria visioon, mida seal peaks tegema, härra Kämpel? pärast seda vastust, härra Morell, palun. härra Morellil on sõna. aitäh, härra juhataja kõigepealt vastan proua Nikolaile. kommentaarid äh, ja viited Prantsusmaale valges raamatus. minu arvates me peaksime nägema seda positiivses valguses. ma olen siin täiesti sõltumatu, olen sõltumatu kodanik. minu arvates on märkimisväärne, et kaitse valge raamat äh, on vastu võetud äärmiselt äh, keerulises kriitilises olukorras eelarve seisukohalt Äh, siin on kuus kuud väga kõrget äh, intellektuaalset äh, kaasatust ja tegevust, see rõhutab vajadust siduda seda Euroopa dimensiooniga, see on selline pöördumine, see on sõnum, mida me saadame. loomulikult tuleb see Prantsuse loogika seisukohast, aga mõtteks on siin üldiselt, et Prantsusmaa kõigepealt pra-, Prantsusmaa on prioriteetne, jah, tuleb teha siin riiklikke valikuid, aga lõppkokkuvõttes intellektuaalselt äh, finantsotsustest eraldi, saadakse ka aru, kuivõrd vältimatu on komplementaarsus, täiendavus. mul on kogemus nelikümmend aastat Prantsuse julgeolekuga. isegi kui see ei ole minu kõnes, siis kui te seda korralikult loete, siis te saate aru, et tegemist on huvitava pöördepunktiga intellektuaalsest seisukohast. see lisab sellele, mis oli veterani raportis Atlandi-üleste liitude kohta. mul on kogemus Überveteriniga, kes keskendus ühele aspektile. see ei puudutanud tegelikult tulevikku, aga kui te loete Valget raamatut, siis te näete äh, teatud elemente Euroopa perspektiivi reageeringust ning näete ka seda, et asjad intellektuaalselt, prantsusmaaselt Prantsusmaal arenevad. jah, siin on Euroopa strateegia, kaks tuhat kakskümmend strateegia on loomulikult hea asi, aga see põhineb progressiivsel teadlikkusel Euroopa kodanike hulgas. ülemaailmne mõju, mis on aga üks ainuke võimalik reageering, seda tegelikult seal ei ole, nii et me oleme ainukesed, kes selle probleemiga tegelevad. see on selline vestfaalilik lähenemine vabandust, kui asjad üle lihtsustan, aga nii on. nüüd mitmepolaarne maailm, olen kirjutanud äh, äh, minevikus kõnesid selle kohta juba viisteist aastat tagasi, et me peame liikuma mitmepolaarse maailma suunas, olgem realistlikud. mitmepoolne polaarne maailm on täiesti tarvinistlik, kõrilõikalik äh, maailm, me ei saa siin läheneda lillede ja roosidega, see saab olema brutaalne äh, nii et minu arvates ei tohiks äh, seda vaadata läbi roosade prillide, öelda, et liigume äh, kahepolaarsest mitmepolaarsesse maailma ja kõik on jube rahul. kui te tahate liikuda teatud suunas, siis mitte see sõna multi, mitme ei ole see, mis meid raskustest äh, välja aitab. see multi tähendab seal seda, et me kaotame oma kontrolli kollektiivsete huvide üle, see tähendab seda, et kõik võitlevad iseenda eest. me võib-olla tahame pluripolaarset maailma, et oleks pluraalsus vältimatu reaalsusena, aga me tahame siiski leida ühiseid huvisid või mingit isegi interpolaarset maailma, kus äh, polaarsuste vahelist suhet peab korralikult organiseerima, et see peab olema teadlikult suunatud. aga multipolaarsus äh, on vastus, mis ütleb, et see on parem moodus, kuidas maailma korraldada kui bipolaarne, aga vabandust küll, minu arvates on teatud nõrkus selles, kui me ütleme, et sellist tüüpi mudel on hea. ma ei taha asju üle lihtsustada ja lihtsalt mingeid sloganeid esitada, aga minu arvates ei ole võimalik lihtsalt eeldada, et me liigume maailma harmooniasüsteemi suunas see on jah, see, mida me tahaksime, see oleks hea asi, aga ülemaailmne harmoonia, seda on võimalik saavutada ainult eh, pika kakofoonia perioodiga, mille eest maksavad meie inimesed. me näeme seda hetkel, see, kuidas kriise on valesti hallatud, me näeme, mis toimub mitmepolaarses maailmas. kõik näevad seda ise, ma ei pea detailidesse laskuma siin. ja siis veel üks märkus, eh, mis ei olnud küll minule saanud, et härra Campbell ja härra Peterl kindlasti vastab teile, aga siin üks osa teie küsimusest puudutas NATO-t. ütlesin seda küll juba. NATO on täiesti äh, hindamatu partner, sest me tahame ju komplementaarsust, täiendavust, aga NATO ise küsib küsimusi. NATO on äh, läinud kompromissile traditsioonilise kontseptsiooni ning uute arengute vahel ning äh, mis saab sellest uuest kontseptsioonist järgmise paari aasta jooksul? see kindlasti muutub pärast äh, väga valulist perioodi, mis oli samal ajal nii edukas kui läbikukkunud. Euroopa Liit peab õppima minevikust ning mõistma, et sellist asja ei saa muudkui korrata me ei saa öelda, et see on tegelikult lahenduseks. kui me vaatame viimase paari aasta sündmusi, Gruusia kriis, seal oli näha, et NATO ei suutnud üldse tegutseda. ja ei olekski pidanud tegutsema. Euroopa Liit sekkus eh, rohkem tsiviilvaldkonnas kui sõjaliselt, aga sõjaline kogemus oli sõjalise, tsiviilpersonali taga. me meelega otsustasime saata sinna tsiviilpersonali aga see tähendab seda, et üks lahendus ei tööta igal pool. Liibüa, seal kasutati NATO-t teatud piirides, kõik teavad seda, Mali, sealt on päris palju õppetunde saada. nii et see on see reaalsus, millega me peame leppima, ütlemata, äh, kas me oleme selle poolt või vastu kohe ette ära. meil on vaja realismi. ma ei usu, et keegi siin oma ettekannetes äh, lihtsalt teeb mingisuguseid kõrgelennulisi deklaratsioone ja suuri sõnu. me tahame, et oleks rohkem teadlikkust ja selge arusaam sellest, milline on tegelikkus. argument, millega Euroopa vastutusi suurendatakse kaitsevaldkonnas, me ei võta sõna, sellega sõna kellegi vastu, me lihtsalt ütleme, et peame olema valmis pühenduma, sest kriis üha suureneb, nii et meil on vaja rohkem teadlikkust. me ei taha ühte organisatsiooni teise vastu viia, need õppetunnid, mis me oleme saanud Afganistanist, NATO piirangutest, Euroopa Liidu piirangutest, õppetunnid, mille me oleme saanud siit, on aeg, et me tuleksime kokku ja tegutseksime, me teame, et on kahetsusväärsed poliitilised takistused olemas aga kui meie ees on selline väljakutse nagu praegu, siis on viimane aeg tõsiselt asjadest rääkima hakata. ja nüüd härra Peterli. võib-olla vastan äh, Ühendkuningriigi saadikule omaenda emakeeles ei ole mingit kahtlust ja ma olen poliitikas olnud piisavalt pikalt, nii et ma tean äh, väga palju sellest Euroopale pühendumisest äh, juba Helmut Kooli ajal. NATO oli alati minevikus see, see eduka kaitse selgroog, aga maailm on päris palju muutunud ja nüüd otsib NATO oma tuleviku rolli. Afganistani valguses, mis ei ole olnud edukas, NATO ei oleks kunagi pidanud niimoodi tegutsema, vähemalt mina isiklikult arvan niimoodi aga meie Ameerika sõbrad paluvad, et meie kui eurooplased võtaksime endale rohkem vastutust. see tähendab seda, et struktuurid hakkavad muutuma. et äh, põhialused muutuvad. NATO peab võtma täiesti teistsuguse rolli ja see tähendab meile, eurooplastele, et meie peame endale võtma praktilised ülesanded tulevikus. see tähendab aga ka, et äh, eurooplastena peame me tõsiselt äh, suhtuma sellesse, et meie koostöö peab olema tõhusam, me peame õppima minevikust. me peame õppima, kuidas toime tulla oma finantsidega, mina ei tahaks olla see inimene, kes vastutab äh, auditi äh, eest selles osas, kuidas on äh, Äh, sisseoste tehtud teatud armeede puhul. ma olen, tean, et Euroopa armeed on alarahastatud. Äh, olen selle asjaga kokku puutunud üheksakümnendate algusest, kui ma olin riiklik julgeolekunõuandja. kui ma külastasin Briti armeed, siis nägin, et sarnased asjad juhtusid seal. nii et äh, me peame leidma mooduseid, kuidas spetsialiseeritult vara, varasid koondada ja jagada kuidas luua ohustri struktuure ja kolmandaks, kõige suurem erinevus teie ja minu vahel on ilmselt see, et mina usun Euroopa Liidu eesmärkidesse, minu arvates nad on vajalikud. ilmselt äh, ei saa me kunagi selle sisu üle siin debatti pidada, aga võib-olla, et meie arvamused tegelikult ei ole nii kardinaalselt erinevad teineteisest aga märgin ka teatavat kibestumust. oleme kaotanud siin valdkonnas üle kahekümne aasta, sellepärast et saared ei usalda meid. ma ei unusta kunagi, kui üheksakümne esimese aasta sügise lõpul oli Prantsuse-Saksa algatus öö, luua Euroopa väeüksus Prantsuse-Saksa brigaadi alusel, et see avataks ka teistele riikidele. selle taga oli Euroopa mõtlemine, et kujundada omaenda identiteeti, et Euroopa ideega edasi minna ja ma tean, et äh, see algatus äh, läks läbi agentuuri, mida me kutsusime The Agency'ks Euroopas, aga Äh, siis äh, Irmale öeldi, et äh, see on liidu reetnud ja siis me pidime selgitama seda, mida me kavatsesime tegelikult teha selle loomisel, aga nüüd ma saan aru, et meil oli õigus. võib-olla see on enneaegne, aga meil oli õigus, see oli hea ja õige mõte üritada koostööd uude suunda viia. lugesin hiljuti ühte Äh, Saksa ajalehte, kus öeldakse, et äh, Saksa ja Prantsuse lennuväed peaksid looma ühis äh, sõjalennukite üksuse ja minu arvates oli hea ja õige moodus, kuidas raha säästa. vahendeid tuleb koondada ja õudusega märgin, kuidas Euroopas arendati välja sõjaväe helikopter ja siis olid kaks eri tüüpi, Saksa ja Prantsuse oma, millel oli erinev varustus. Prantsuse helikopter on väga tõhus, lendab väga hästi Afganistanis, Saksa helikopter, seal on endiselt palju, sellel on endiselt palju lapsehaigusi ja ta ei suuda korralikult lennata, nii et minu eesmärgiks on Euroopa eesmärk, sest üks riik ei saa enam üksi hakkama, me peame asju koos tegema ja selles ongi probleem Να ευχαριστήσουμε θερμά τους φιλοξενούμενους μας. Aitäh! Ma tänan südamest kõiki meie külalisi, et nad pühendasid meile oma aega ja vastasid ka meie küsimustele. και κλείνουμε τη σημερινή συζήτησή μας. Niisiis, meie koosolek hakkab lõppema, aga ma pean teile veel edastama ühe teate. kahekümnendal veebruaril eesistuja laiendatud äh, töörühm ütles siis seda, eesistu-, esimees katkestab ennast ise Μόνο να σας παρακαλέσω έτσι για να ολοκληρώσουμε. Ma paluksin väga viisakalt, et me lõpetaksime meie arut-, need kõnelused siin, palun olge natuke vaiksemad, et me saaksime edasi minna oma tööga. niisiis, lähme nüüd edasi. kahekümnendal veebruaril oli meil äh, all komisjoni äh, koosolek ning juha-, laiendatud juhatus äh, otsustas siis, et me koostame resolutsiooni, see on omaalgatusliku raporti septembri plenaari jaoks. härra Kelam saab siis äh, raportööriks, koostame erinevaid muudatusettepanekuid, äh, mis on seotud tema eelneva raportiga ning need muudatusettepanekud saadetakse kirja korras edasi. Te olete need muudatusettepanekud äh, saanud ning laiendatud juhatuse büroo on siis andnud aega homseni selleks, et äh, muudatusi läbi arutada ning homme on meil kela, härra Kelam siin, et kolleegidega arutada läbi need muudatusettepanekud. kui teil on lisamärkusi, siis te võite saata need koordinaatoritele, oma fraktsiooni koordinaatoritele, teha seda homseks, aitäh! härra Kelam, palun uh,. Thank you very much, chairman. It's a rather, uh, rather... suur tänu, härra esimees. Uh, tegemist on väga ebatavalise menetlusega. ja seetõttu nii et uh, see on võimalus, aga ma saan aru, et Ahveti ja Sede esimeeste eesmärk oli siin tagada et meil on hääl ja sõnum ühtses resolutsiooni tekstis, mille Malcolm Harbour ja Andreas Schwab on koostanud. ja ma arvan, et see on tegelikult kasulik. ning selles vaimus olen ma ka ette valmistanud peamiselt äh, vastavalt minu enda raportile, mis eelmise aasta novembris ka parlamendi poolt vastu võeti, ma olen siia teinud mitmed muudatusettepanekud Õnneks ei ole tegemist uue vastuolulise raportiga. ma tahaksin koos kolleegidega, kes osalesid ka novembri raporti koostamisel, laiendada öö, äh, oma öö, äh, seisukohti teatud valdkondadesse, mis minu arust oleks vajalik, sealhulgas välisasjad. ma tahaksin rõhutada et minu raporti lähenemine on peavoolustada küberdimensiooni meie ühtses julgeoleku- ja kaitsepoliitikas, seda meie kõikides välissuhetes ning samuti tagada, et meie missioonid kaitstakse täielikult küberohtude ja rünnakute eest. ja mis veel on oluline või vajalik, on see, et ma peaksin mainida, et solidaarsusklausli rakendamine peaks võtma arvesse ka küberrünnakute ohu liikmesriikide vastu. edasi ma tahaksin rõhutada, et riskijuhtimise kultuur, mis on väga teretulnud ettepanek komisjoni poole pealt ning üks valdkond, kus komisjon on olnud ehk hägusam oma strateegias, on koolitus- ja haridusvaldkond, minu raport seda rõhutas. ja me tahaksime siia juurde lisada, et me kutsume liikmesriike ja komisjoni üles tegema ettepanekuid programmide kohta, mis äh, suurendavad teadlikkust küberruumi üldise ja turvalise kasutamise tarvis ning äh, nad toetaksid ka seda, et kooliprogrammidesse võetakse küberjulgeoleku ja turvalisuse äh, õpe. minu arust on oluline ka see, et küberkriisi juhtimine peaks olema kriisijuhtimise planeerimise osa samuti on mul hea meel, et komisjon peab kinni siin Budapesti konventsioonist. volinik selgitas, et uusi rahvusvahelisi regulatsioone ei ole vaja vastu võtta selles valdkonnas, ma olen sellega ka nõus ja seetõttu me kutsume üles kolmandaid osapooli Budapesti konventsiooniga liituma ja mõningad liikmesriigid, kes ei ole veel õnnestunud äh, selle dokumendi ratifitseerimises, peaks seda tegema. ma arvan, et äh, ka väga praktiline probleem on praegu. nimelt on väga suur vahe liikmesriikide vahel ja selle vahel, kuivõrd suur valmidus on liikmesriikidel töötada välja siseriiklikud äh, küberstrateegiad ja ma arvan, et me peaksime rohkem just äh, avaldama survet äh, komisjonile ja ka liikmesriikidele, et see protsess jõuaks lõpule, suur tänu. kirja Kopa. proua Kopa, palun. suur tänu, härra esimees. rohkem kui üks miljon internetirünnakut leiab aset äh, igal päeval äh, ja kõrge esindaja Ashton ning teised esindajad on teinud ettepaneku, et meil on vaja ühtset strateegiat ja seetõttu on mul väga hea meel, et see algatus on väga suure tunnustuse leidnud. põhivabadustest peab aga kinni pidama, internetijulgeolek ei tohiks kindlasti olla privaatsfääri õõnestamise äh, katte all ja kindlasti on vaja tagada ka inimeste andmete kaitse Need on meie fraktsiooni põhimõtted, aga strateegia ei ole muidugi veel selge, kuidas neid Euroopa Liidu tuumväärtusi praktikasse rakendama hakatakse ning see äh, on ka IMCO äh, komisjoni ettepanek. kui me nüüd aga jõuame selle allkomisjoni ja ahveti muudatusettepanekute juurde, siis ma arvan, et me peaksime piirduma sellega, et me ütleksime, et isikuandmete kaitse on oluline kokkulepete saavutamisel ning et ei ole lubatud isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele. üldiselt me oleme muudatusettepanekutega päri, aga võib-olla mõningad neist ei ole tegelikult vajalikud. nii nagu ühtse kirja järelmites on kirjas, peaks muudatus eh, eelkõige kajastama küberjulgeolekut ja kaitset. BF neli, neli A, üheksa, üheksa A punktides osas ei ole see nii. nii et ma arvan, et need võiks järk-järguliselt kaotada minu jaoks on oluline see, et me jääksime oma teemadele fokusseerituks, et olema, olla usaldusväärsed ning äh, et me ei sekkuks ka teiste komisjonide töövaldkondadesse. mul on paar ettepanekut äh, siin detailsemaks parenduseks, näiteks äh, lõikes seitse A mainitakse seda, et äh, solidaarsusklauslit peaks kasutama ning seda vajadust võtta arvesse ka küberrünnakute ohtu selleks, et seda tugevdada, võiksime me nõukogu otsusest siia panna tsitaadi, mida eelmisel detsembril ka komisjon ette pani ning lisada ettepaneku, et komisjon ja kõrge esindaja eh, saavad kahe tuhande viieteistkümnendast aastast eh, regulaarselt läbi viia riskihinnangu aruande eh, Euroopa Liidu tasandil. see riskihinnang peaks arvesse võtma ka neid riske, mis küberrünnakutest lähtuvad Äh, lisaks võiksime me siia juurde panna äh, selle, et äh, liikmesriigid peaksid osalema ühtsetes projektides ja seda koos partneritega. kokkuvõttes ma pean ütlema, et mulle ei meeldi see, mis on lõikes kakskümmend kolm kirjas, et praegu ei ole vaja uusi õige, õigusakte rahvusvahelisel tasandil. ma ei saa täpselt aru, mida me sellega silmas peame kui nii nagu härra Kelami resolutsioonis on kirjas, ei ole praegu küberjulgeoleku või küberkaitse äh, definitsiooni rahvusvahelisel tasandil olemas. küberjulgeolek äh, tõepoolest äh, tekitab selle rakenduses küsimusi ning selles vallas rahvusvahelised õigusaktid ei ole väga hästi rakendatud. mis puudutab vastuseid või vastulööke küberrünnakutele, siis endiselt on puudu meil konkreetsetest vastulöökidest. küberrünnakud võivad olla Äh, väga tugevad rünnakud, mikspärast siis äh, me äh, ei võtaks kasutusele siin eraldi rahvusvahelisi režiime, mis neid rünnakuid reguleeriksid? muudatusettepanekus kakskümmend kaks B on see samuti kirjas, kuidas me saame rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks tagada lahendusi, kui me jätame eraldi lepingute sõlmimise vajaduse kõrvale kohe alguses. ma tahaksin selles osas kuulda selgitusi, palun, ja kui võimalik äh,, siis komisjoni vaade ja vaatenurk seal oleks minu jaoks kasulik. eks ole, Anu Kirus-Kelam, Selina Tossik-Kapjan Apandisi. härra Kelam võiks ehk kohe vastata sellele otse või kuidas? või kas tahab komisjon ehk sõna enne seda? kas komisjon tahaks ehk vastata? või härra Kelam? Hi, good afternoon, I am working in the tere pärastlõunat, töötan Connect peadirektoraadis, ma tean, et tegemist on ühtse strateegiaga, aga äh, mikspärast äh, selles strateegias räägitakse, et rahvusvahelisi õigusakte ei ole vaja, on see, et praegusel hetkel ei ole meil küberturvalisuse teemadel vaja uusi äh, rahvusvahelisi konventsioone Need äh, kõik lähtuvad praegustest rahvusvahelistest läbirääkimistest ning Äh, sageli nõutakse küberturvalisuse vallas äh, uusi rahvusvahelisi lepinguid, seda sellepärast, et näiteks õigustada tsensorlust või internet kui selline, nagu te teate, strateegia algusest oli selge, et internet peab jääma vabaks ja avatuks. Äh, see konventsioon on olnud väga tõhus selles ala, selles vallas. me oleme hinnanud ning ka Euroopa Nõukogu on hinnanud juba aja jooksul Äh, selle tõhusust, isegi kui lisaprotokolli praegu arutatakse, et konventsiooni täiendada, siis praegusel hetkel ei ole meil äh, üleskutset siin uuteks rahvusvahelisteks instrumentideks, sest meil ei ole seda vaja. me ei taha ohustada internetivabaduse piiramist. Äh, aga loomulikult on teisi protsesse, mis on põhimõttepõhisemad, näiteks vastutustundlik käitumine küberruumis mis keskendub sellele, et üldpõhimõtted peaksid olema paigas, kuidas internetiga ringi käiakse, seda nii ettevõtete kui ka valitsuste jaoks, kuidas vabakaubandus, sõnavabadus või intellektuaalomandi õiguste kaitse toimub äh, internetis. ja seetõttu me arvame, et ei ole vaja praegu rahvusvahelist lisalähenemist. Äh, härra Kelam, ehk tahate midagi lisada? Äh, suur tänu suur tänu põhimõttelise toe eest nendele muudatusettepanekutele. sellepärast, et neid muudatusettepanekuid on tehtud väga eripärastes tingimustes. mõningad kommentaarid minu poolt. ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega ja on oluline rõhutada, et me ootame endiselt, et küberkuritegevuse suhtes oleks mõistlik definitsioon. selle definitsiooni leidmine on raske, aga me rõhutame, et see on vajalik. me kutsume üles minimaalsete käitumisnormide ja heade tavade kasutuselevõtule ja ma arvan, et rahvusvahelisel tasandil erinevates organisatsioonides on see väga praktiline lähenemine me peaksime olema avatud äh, sellele, et meil on vaja uut äh, rahvusvahelist konventsiooni ja sellel on vaja uut vormi, aga siis äh, tähendab see seda, et me peame ka erinevate partnerite liigutamisi arvesse võtma, Venemaa, Hiina, kellel on väga teistsugune, erinev arvamus selle üle, mida see küberturvalisus täpsemalt tähendab Äh, muudatusettepanek äh, üheksa A, ma arvan, et need muudatusettepanekud on võetud äh, algsest raportist, neid toetati ja ma arvan, et rõhutada seda, et me tahame kutsuda üles kahepoolseks infovahetuseks struktuuri loomist, see tähendab siis suhted erasektori ja avaliku sektori vahel selline struktuur oleks äh, väga oluline, sellepärast et kui me tahame ikkagi sisu välja töötada ja me tahame, et meil oleks erasektoriga üleüldine koostöö, kus tegelikult äh, enamik äh, küberrünnakutest aset leiab, siis on meil vaja seda, et see suhe oleks tasakaalus ning kasulik mõlemale osapoolele